Thank you very much. I think we should ma arvan, et me peaksime pihta hakkama. nüüd, kus äh, meil vist on kvoorum koos, siis võtaksime vastu päevakorra, päevakorrapunktid kolm ja neli. vahetatakse ära, tõstetakse ümber, nii et kõigepealt räägime Euroopa Liidu e-valitsuse tegevuskavast kas see on vastuvõetav kolleegidele? aitäh. juhataja teadaanded. ma tahtsin teid hoiatada ja enne hääletust ma kordan seda veel, et neljapäeva hommikul, kui toimub hääletus tüübikinnituste osas, kui selle hääletusega läheb äh, kiiremini, siis äh, ma võtan päevakorda neljapäeva pärastlõunast asju äh, ja üritame siis osaliselt pärastlõunase päevakava läbi võtta neljapäeva hommikupoolikul. nii et kui teile on huvipakkuvaid asju päevakorras neljapäeva pärastlõunal, siis äh, teadke, et need võib-olla tuuakse üle hommikusse, olenevalt sellest, kui pikk on hääletus, aga ütlen siis seda veel kord, kui kõik saadikud on kohal, ma tean, et väga paljud peavad neljapäeva pärastlõunal äh, lahkuma võib-olla ja üritan siis nii palju kui võimalik ettepoole tuua asju sealt. ja tuletan meelde veel nii palju, et äh, Webstream, mis, et veebis kantakse üle meie koosolekud, äh, protokollid ja dokumendid on kättesaadavad kõikidele doku-, kolleegidele. ja meil on kaks uut liiget So um, Antonis Gorgas is back on the committee. Antonis Georgios on tagasi ja asendab äh, Diego Sargas Quartet ja Dan James on ka liitunud meie komisjoniga. esimene päevakorrapunkt on e-valitsuse tegevuskava, Sabine Verhaien on raportöör eelnõu ülevaatamine ja annaksingi siis sõna kohe raportöörile. suur tänu, proua esimees, lugupeetud kolleegid. kõigepealt, äh, mis puudutab komisjoni Euroopa Liidu e-valitsuse tegevuskava aastateks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend see äh, tutvustada, sest praegu on meil juba aasta kaks tuhat seitseteist, nii et osaliselt on see juba rakendumas, mina tervitan seda e-valitsuse tegevuskava ja äh, tegu on väga dünaamilise struktuuriga ja see annab väga hea baasi haldusasutuste digitaliseerimiseks ja samuti ka nende teenuste kvaliteedi parandamiseks. meie eesmärgis peab olema avatud, tõhus, kaasav ja piiriüline kasutussõbralik ähm, digiteenus, mis äh, siis ka erinevate teenuste puhul ähm, parandab olukorda võrreldes praegusega. oluline on ka kulude vähendamine, samuti on oluline ka halduskoormuse vähendamine kõikide osapoolte jaoks. peale selle on oluline ka see, et üleminek e-valitsusele nii Euroopa tasandil, piirkondlikul, kohalikul tasandil aset leiaks ja et eh, seda siis ka teatava sidususega edasi viiakse. paljud asutused eh, peavad veel väga palju tööd selles osas ära tegema ja seetõttu ma leian, et realistlikum on see, kui eesmärgiks võetakse ikkagi aasta kaks tuhat kakskümmend. nii et eh, me peaksime nagu kogu seda protsessi natukene survestama, nii et kõik need eripärad, mis meil Euroopa Liidu tasandil on, et ja, ja me teame, et liikmesriikides on väga erinev see edasiliikumine Äh, digitaliseerimise osas. ja digitaliseerimise üheks ähm, äh, nurgakiviks on just äh, lairibaühenduse tagamine eelkõige just maapiirkondades, sellepärast et ainult siis, kui on kohane juurdepääs internetile tagatud, ainult sellisel juhul me saame ka oma eesmärgid täita, sellepärast et me võime küll oma digitaaleesmärke seada, aga samas, kui inimesed ei äh, saa juurdepääsu internetile, siis me ei suuda neid eesmärke ka saavutada. samuti avatud andmed ja ähm, samuti äh, koostalitusvõime on oluliselt operatiivsus nii et äh, oluline on see, et andmeid saaks omavahel vahetada lihtsalt ja seda kõikidel tasanditel ja sellega seoses ma tervitan ka neid põhimõttelisi äh, punkte, mida äh, komisjon toob ära oma tegevuskavas, once only põhimõte näiteks ja siis ka single European gateway. ja siin on olemas ainult üks kontaktpunkt tänu millele mm, kodanikke juhatatakse ühest mm, lingist edasi erinevatele tasanditele. nii et oluline on see, et see lihtsustab inimestele mm, tegevust nii liikmesriigi tasandil, kohalikul tasandil kui ka piiriüleselt, sellepärast et sellisel juhul peavad kodanikud esitama oma andmed ainult ühekordselt ja nad eh, ei pea pidevalt eh, erinevaid eh, registreerimisi korduvalt läbi tegema samuti me ei tohi unustada andmekaitsega seotud küsimusi selleks, et digitaliseerimise eesmärk, eesmärgid ähm, toimiksid, on oluline see, et ka andmekaitset kaitstakse ja mm, nii ettevõtjad kui ka inimesed peavad olema kindlad selles, et nende andmeid nõuete kohaselt äh, töödeldakse ja seetõttu tuleb ka vastavad nõuded välja töötada ja samuti andmeomaniku põhimõte on siin väga huvitav, sellepärast et igalühel peab olema juurdepääs oma andmetele ja ta peab ka saama kontrollida, millistel ametiasutustel on juurdepääs tema andmetele, sellega me saame ka suurendada läbipaistvust, suurendada ka usaldusväärsust ja usaldust nende teenuste vastu ja ta, see tähendab siis ka, et isiku, inimesed ise saavad otsustada, kas nad äh, oma andmed avavad või annavad juurdepääsu erinevatele ametiasutustele oma andmetele edasised elemendid, see on digitaalne pädevus nii ettevõtjate, kodanike kui ka mm, ametiasutuste poolt, sellepärast et siin tuleb veel parandusi teha, sellepärast et mitte kõik ametnikud meie mm, ametiasutustes ei oma selliseid pädevusi, et nad saaksid mm, sujuvalt digitaliseerimist kasutada ja ma arvan, et siin on olulised ka koolitused erinevatel tasanditel. tähtis on siis ka standardite küsimus ja ka duaalne online-offline lähenemine, sellepärast et meil on endiselt veel olukord, et mitte kõik kodanikud ja mitte kõik eh, ettevõtjad eh, ei ole digitaliseerinud maailmaga nii hästi kursis ja ei soovi ka neid teenuseid eriti kasutada, nii et eh, nii et me peame vähemalt mõnda aega veel kasutama sellist lähenemist, et need teenused, mis on olemas online, et neid saab ka kasutada offline, näiteks mis puudutab siis äh, Ähm, võimalust äh, kontakti saada ametnikega või, või midagi muud sarnast. ja, ja selleks ajaks, äh, kui kõigil on äh, juurdepääs internetile tagatud ja kui on olemas ka vastavad oskused suuremal osal elanikkonnast, siis sellega me kindlasti saavutame ka olukorra paranemise oluline. on ka juurdepääs vastavatele teenustele, et ähm, ja et see oleks võimalik ka piiriüleselt, sellepärast et see on oluline eelkõige just piiriregioonidele, nii et äh, saaks erinevaid teenuseid kasutada ka piiriüleselt. ja kui tegu on piiriülese koostööga, ja ka vastavate pakkumistega, siis siinkohal tuleb arvestada ka võimalike keelebarjääridega, sellepärast et ei ole kasu, kui teenuseid pakutakse ainult ühe riigi ametlikus keeles, vaid siin tuleb juba ette mõelda sellele, et millistes keeleversioonides selliseid teenuseid tuleb pakkuda komisjon ja institutsioonid peaksid siinkohal minu meelest olema eeskujuks et isegi kui seda konkreetselt tegevuskavas ära ei ole toodud, siis sellegipoolest peaks seda ka seda punkti siin kajastatama, nii et me saaksime Euroopa Liiduna näidata ise head eeskuju ja ma arvan, et see ei ole küll mitte alati optimaalne, eriti kui me räägime siin ähm, erinevatest keeleversioonidest, et need äh, erinevad dokumendid oleksid olemas erinevates keeleversioonides, nii et ma arvan, et siinkohal peaks komisjon täpsemalt, selgemalt üle võtma oma eeskuju rolli. Äh, oluline on ka parimate tavade vahetamine erinevate liikmesriikide ja ka ametiasutuste vahel, et me õpiksime üksteiselt, äh, üksteise kogemustest ja et igaüks ei pea hakkama ratast uuesti leiutama, nii et ma arvan, et see on ka tähtis aspekt. samuti me peaksime väärtustama seda, et juba otsustatud meetmed, näiteks äh, e-digitaalne allkiri e-tentimine ja nii edasi, et, et neid ka siis vastavalt liikmesriikides rakendatakse, sellepärast et need on ka esimesed sammud, tänu millele me saaksime e-valitsusega edusamme saavutada. ja siinkohal ma sooviksin tähelepanu juhtida veel sellele, et et raportis me ei saanud kahjuks kõike, kõiki küsimusi väga põhjalikult käsitleda, sellepärast et meil olid vastavad tähemärgi piirangud. nii et ma teen ka ise veel muudatusettepanekuid raporti kohta selleks, et mõningaid punkte veel täiendada, selgitada. ja üks punkt puudutab siis ka andmete julgeolekut, turvalisust, andmete turvalisust ja nii, et siinkohal me peame ka vaatama, millised on taristud, kuidas taristuid turvata, eriti kui tegu on väga tundliku avaliku sektoriga ja ja siin tuleb siis ka vaadata, millised on olemas vastavad turvatehnoloogiad selleks, et me saaksime e-valitsust tunduvalt parandada, aitäh. Äh, ja siinkohal mul oleks hea meel, kui variraportöörid ja komisjoni kolleegid ka omapoolse panuse annaksid, sellepärast et ma arvan, et tähtis on, et me siinkohal edasi liiguksime. ja heaks näiteks on näiteks Eesti, kes on väga palju juba siinkohal ära teinud, aga ma arvan, et me peaksime vähemalt kõikides liikmesriikides enam-vähem samale tasandile jõudma või siis mõningates isegi kaugemale liikuma, aitäh! suur tänu! kõnede nimekirjas Borson, Suulik, Kaja, Kallas. kas keegi veel soovib sõna? kas hakkame siis mõõtma kõneaega, jah? ja peatan siis teid umbes nelja-viie minuti pärast, aga kõigepealt Biljana Borson suur tänu, nii pikalt äh, mul polegi plaanis rääkida, ma tahaksin tänada meie raportööri äh, suurepärase raporti eest, see on tõesti väga põhjalik ja hõlmab väga paljusid asju, mis minu jaoks on olulised see põhjenduspunktide osa on tõesti väga lühike, aga ilmselt seotud tähemärkide piiranguga. oluline on ära märkida see, et ka eelnev tegevuskava on oluliselt äh, panustanud edasiminekusse. digitaalsele ühiskonnale üleminek oleks, äh, sellel on palju eelistusi, kutsetunnistuste tunnustamine, mobiilsuse hoogustamine, sotsiaalõiguste äh, tagamine, poliitiline osalus loomulikult on ka oluline e-demokraatia e- kavade kohaselt oleks võimalik seda osalust suurendada, kuid ärgem unustagem, et kõik ähm, kavad peavad kaasama kõiki kolleeg-, kodanikke ja peame vältima digitaalse lõhe tekkimist. meie tegevuskava aitab ka kõige ebasoodsamas olukorras olevaid kodanikke, puuetega inimesed, inimesed, kes elavad äh, vähem ühendatud piirkondades, kus taristud võib-olla ei ole välja arendatud veel ja eelmisel aastal võtsime me vastu ENMi komisjonis raporti digitaalse tegevuskava positiivsete mõjude kohta eh, tervishoiusektoris ja selle raporti sätet tuleks minu meelest võtta üle ka siia raportisse. lisaks sellele tuleks viidata pilveteenustele ja sellele, et tuleb pakkuda koolitusvõimalusi kodanikele. on mõned eh, lõigud eh, siin raportis, mida minu meelest tuleks veel natukene täpsustada. minu meelest eh, see täpsustamine oleks ka suhteliselt lihtne ette võtta. oluline on see, et e-valitsuse tegevuskava on tulevikule suunatud, eh, kaasav ja õiglane. praegu selle raporti põhjal hinnanguid tehes tuleb kõigepealt öelda, et liigume õiges suunas ja ootan head koostööd, nii et kahe minutiga sain hakkama, proua esineja suur tänu, järgmisena Richard Suulik. suur tänu, juhataja, ma tahaksin äh, tänada ka omalt poolt äh, raportööri. ma ähm, hindan kõrgelt seda, mida te olete teinud ja lähen kohe asja juurde loomulikult äh, e-valitsuse tegevuskava kõige suuremad äh, positiivsed küljed on äh, siin selles tegevuskavas ka sees, uued teenused, mis nüüd lähevad üle digitaalteenusteks ja siis uued teenused, mis algusest peale kujundataksegi digitaalteenusteks ja üks kontaktpunkt, ka see on kindlasti positiivne areng. väga oluline punkt mis võimaldab kindlasti to-, kodunik, kodanikul saada parem juurdepääs ähm, avaliku sektori teenustele. ja räägiksin ka koostalitusvõimest, ma rõhuksin sellele, kui oluline on see, et e-valitsuse süsteemid oleks omavahel ühildatavad, ähm, teenuste teenused, mida pakub üks riik, peaks olema kättesaadavad kõikidele kodanikele kuivõrd inglise keel on Euroopa Liidus kõige rohkem kõneldud keel, arvan ma, et oleks soovitav, kui koostalitusvõime puhul äh, peamised äh, e-valitsuse äh, alla minevad teenused oleksid pakutavad nii siis liikmesriigi keeles kui ka inglise keeles automaatselt ja nüüd e-teenused, nende poolt üldis, nendest üldiselt rääkides, nende puhul on väga raske mingisugust hinnaprognoosi äh, teha ja mis tähendab muidugi seda, et äh, püsib ka suur korruptsioonioht, eriti Ida-Euroopa riikides. ja sellepärast ma tahaksin teha järgmise ettepaneku. Olav peaks selles valdkonnas olema tegeva ja mitte hambutu, nagu ta on olnud seni. see on kindlasti üks nendest valdkondadest, kus Euroopa Liidu tegutsemine on mõtestatud, neid valdkondi on vähe ja ma arvan, et äh, Euroopa Liit peab siin äh, sisse tooma teatud standardid, näiteks digital by default. kuid äh, ühe hoiatuse annaksin ka välja ärgem äh, vaadakem sellele asjale ka läbi roosade prillide. ärgem nüüd arvakem, et kui meil on kõik äh, standardid paigas, et need leiavad ka järgimist igal pool, ka kõige äh, kaugemates maakolgastes. Sotsia-, me oleme väga palju näinud vaeva selle nimel, et jõuda kõige kaugemate küladeni, aga selge on see, et eh, nad ei saa sammu pidada linnadega ning ärge eeldage, et kõik on igal pool ühel ajal rakendatav. Kaja Kallas järgmisena, palun. suur tänu ja ka mina tahaksin tänada meie raportööri tehtud töö eest ja esitatud raporti eest. mina tooksin välja need põhimõtted mis on leidnud kajastamist ka raportis ja on väga olulised e-valitsuse jaoks end-to-end -end teenused kõigepealt. kui tekib olukord, et inimesed saavad täita formulaare internetis äh, küll jah, võib-olla seitsmekümne protsendi vormide ulatuses, aga peavad ise isiklikult minema selle ikkagi kohale viima, siis sellel ei ole mingisugust mõtet. ja siis digitaalidentiteet, äh, see on äh, selle teenuste väljaarendamisel kindlasti võtmetähtsusega ja siis põhimõte ainult üks kord andmete esitamine on väga tähtis, et ei peaks esitama kogu aeg uuesti seda ühte ja sedasama ja andmekaitse samuti. nii nagu raportöör ütles, see peab olema meie jaoks e-valitsuskavade puhul alguspunktiks, mitte ei tohiks selles näha takistust. üsna tihti liikmesriigid mõtlevad digitaliseerumisele ainult läbi tõhususe prisma, kuid tegelikult peitub selles palju rohkem äh, privacy by default ehk privaatsuse tagamine algusest peale, esimesest sammudest peale on väga tähtis oluline on muidugi ka see, et need andmebaasid oleksid detsentraliseeritud ja samal ajal omavahel ühendatud. et oleks võimalik andmebaaside vaheline suhtlus, aga et ei oleks meil ainult üks andmebaas, mis äh, toob endaga kaasa küberjulgeoleku riskid ja oluline on see, et kogu andmestik peab olema krüpteeritud. see tagaks selle, et kodanikud on oma isikuandmete äh, osas äh, täieliku kontrolli omajad ja saavad ise otsustada, kes ja millal juurdepääsu saab äh, nende andmetele. see riik, kust mina olen pärit, on selle väga hästi äh, Äh, korraldatud, äh, saab ise kogu aeg kontrollida, kes on kasutanud teie andmeid ja kui keegi on neid kasutanud, nende käest ka küsida, et miks nad seda on teinud. ja nüüd see ainult kord põhimõte, selles osas minu meelest komisjon oleks võinud olla ambitsioonikam oma e-valitsuse tegevuskavas. nimelt oleks äh, päris kasulik, kui me näeksime, et äh, millised tulemused olid pilootprojektil, mis viidi läbi ettevõtete seas. ja ma arvan, et komisjon ei pea ära ootama aastat kaks tuhat üheksateist, ähm, et äh, hakata käivitama seda ainult kord põhimõtet ka kodanike puhul, liiga kaua on see ooteaeg ja võiks hakata tegema kohe selle asjaga ja et kas ei võiks välja anda pilootprojekte näiteks tööjõu liikuvuse või ähm, e-retseptide äh, Äh, osas, äh, sest inimesed ju liiguvad ringi üle Euroopa ja vajavad neid teenuseid. selge on see, et Euroopa Liit saab aidata siin kaasa inimeste igapäevaelu lihtsustamisele ja seda nad peaksid ka, ka teadma. nüüd avatud andmed, ma arvan, et kõik äh, valitsussektori andmebaasid peaksid olema avatud. raportöör on teinud ettepaneku, et avaliku sektori asutuste andmed peaksid olema avatatud, aga Ehm, peaks olema võimalik, et erasektor ja ettevõtted saaksid ka neid andmebaase kasutada. miks toon ühe näite? Eestis erasektor koos avaliku sektoriga on välja arenenud e-identiteedi, sest et pankadel tekkis probleem inimeste tuvastamisega ja sellepärast e, loodi selle jaoks eraldi avaliku sektori teenus. ja ma arvan, et selles osas e, võiks see kõik ka kaasa aidata ja veel üks märkus, erasektori kohtlemine partneritena. see on minu meelest väga tähtis, kui jutuks on avalikud hanked. avalik hangete reeglites on küll innovatsioonireegel sees, aga seda kasutatakse väga harva. kuigi seda peaks kasutama, kui hanked välja kuulutatakse üsna tihti on nii, et hange on nii äh, detailne, et ainult mõned üksikud saavad üldse kandideerida. mul oli veel teisi punkte, mida tahtsin teiega jagada, äh, aga need olid peamised punktid. aitäh. Andreas Schwab. suur tänu, proua esimees, mina sooviksin äh, tänada meid, tänada meie raportööri Sabine Verhaienit selle tõesti väga hea raporti projektist, sellepärast et ma arvan, et ta on siin suutnud hõlmata kõik kõige olulisemad punktid Euroopa Liidu e-valitsuse tegevuskavas. siin on räägitud taristust väga põhjalikult ja siin on räägitud ka sellest, et meil peaks olema igal pool kiire internet ja et me ei peaks ähm, üritama mingisuguseid teisi lahendusi leida ja samuti, mis puudutab andmeturvalisust, seda on siin ka mainitud ja ja need, siin, see oleks äh, reguleeritud äh, üldise andmekaitse määrusega ja siin öeldi ka, et soovitav oleks see, et, äh, et muudatuspunktides, muudatusettepanekutes me käsitleksime ka küberturvalisuse punkti ja mis puudutab ähm, avaliku sektori ja erasektori vahelist koostööd, siis siin tuleb ähm, kiiresti midagi ette võtta selleks, et meie kodanikud ei oleks ühel päeval veelgi rohkemate küberrünnakutega silmitsi. samuti ähm, haldusasutuste võimekus selles küsimuses, seda tuleks ka veel siinkohal täiendada, mina teen kindlasti ka omalt poolt selle sisulisi muudatusettepanekuid, aitäh. Eclatanti. Grazie Presidente, io vorrei intanto condividere aitäh ma võin ainult toetada variraportööri sõnu. see on väga oluline teema ka meie haldusasutuste töö tuleviku jaoks, sellepärast et igapäevaselt me näeme, milliseid erinevusi endiselt veel on meie kasutatava teenuste puhul, sellepärast meil on, kasutame kõik internetti ja nutitelefone ja siin on väga arvukalt erinevaid teenuseid ja me näeme ka, mida meie haldusasutused pakuvad ja siinkohal on vajalikud äh, vägagi suuremahulised investeeringud e-valitsusse ja mitte ainult suurlinnades ei ole vaja neid investeeringuid läbi viia ja, ja teenuseid parandada, vaid äh, oluline on, et lairibaühenduse kaudu jõuaksid e-teenused ka maapiirkondadesse. näiteks ähm, maapiirkondades saaks tänu lairibaühendusele tervet rida teenuseid pakkuda ka äh, tervishoiu valdkonnast ja ka teistest olulistest valdkondadest ja seetõttu ma olen väga rahul selle raportiga. meie teeme omalt poolt ka muudatusettepanekud. oluline on see, et sellesse valdkonda investeeritakse tagamiseks, aga tähtis on ka, et turvalisus ja usaldusväärsus oleks tagatud, et kodanikud usaldaksid äh, e-valitsust ja meil on vaja siin veel ka suur äh, lõhe sulgeda, sest tegu ei ole mitte ainult haldusasutuste teenuste äh, tõhusamaks muutmisega, vaid see on seotud ka kuludega ja kulude vähendamisega, mis, et teenused jõuaksid kodanikeni kiiremini ja tõhusamalt ja odavamalt ette Carlos Caio. suur tänu, proua esimees. suur tänu ka raportile selle suurepärase raporti projekti eest. mina tuleksin kolme punkti juurde. kõigepealt, mis puudutab lairibaühendust ja selle äh, Ähm, taristu viimist maapiirkondadesse, see on väga tähtis. ja juurdepääs andmetele, see on ka elulise tähtsusega küsimus Euroopa Liidus, seda on äh, Sabine väga hästi kirjeldanud. nüüd edasi see one stop shop, ähm, ühe akna süsteem haldusasutustele, see on ka tähtis tähtis ei ole mitte ainult see, et haldusasutustel oleks üks digitaalportaal, vaid oluline on see, et me muudaksime elu oma kodanikele lihtsamaks, see tähendab seda, et kodanikuna ma ei peaks erinevatele ustele koputama, vaid meil oleks selline ühe akna süsteem, kuhu erinevad haldusasutused saavad koondada erinevad teenused. samuti on meil vaja parimate tavade ja kogemuste vahetamist, sellepärast et me teame, et mõningad liikmesriigid on kaugemale jõudnud ja Sabine käsitles oma raportis ka eh, digitaalse pädevuse, digitaalse kirjaoskuse mm, küsimust. oluline on siin koolitusi läbi viia nii ametnike jaoks kui ka tavakodanike jaoks. ja me ei saa mm, eeldada, et kõik inimesed mm, digitaalteenuseid kasutada oskavad, sellepärast et see on seotud vahetevahel ka inimeste eaga, et palju eakad inimesed näiteks tõrjuvad digitaalteenuste kasutamist ja samuti vähem kindlustatud inimestel on keerulisem saada juurdepääsu digitaalteenustele ja neil on keerulisem ka sellist teenust täit potentsiaali ära kasutada. et liikmesriigid ei peaks digitaliseerimist kasutama E-, ettekäändena, et tõrjuda inimesi e, digitaalteenuste kasutamisel, vaid liikmesriikidel peab olema tagatud e, digitaalteenused kõikides piirkondades ja et kõik kodanikud saaksid juurdepääsu neile ja me teame, et valitsused peavad mm, oma eelarvet kärpima, aga siinkohal me ei saa mingeid kärpeid äh, sallida selles osas, et kodanikud ei saa teenustele juurde pääseda. besedo. kolleeg Šoltes. Auki za pripravo snut-. suur tänu. aitäh raportöörile selle teksti eest. minu arvates on see suurepärane. seal on mitmeid olulisi elemente mida tuleb selles valdkonnas kaaluda. kolleeg juba juhtis tähelepanu erinevatele peatükkidele ja ma võiksin lisada siia ainult mõned väikesed märkused. arvan, et Euroopa Komisjon peaks ette nägema mõjuhinnangu läbiviimise äh, digitaliseerimise mõju kohta ühiskonnale nii positiivses plaanis kui negatiivse poole pealt ja mida see tähendab iga konkreetse valdkonna digitaliseerimise puhul. see on järgmistel aastatel suur väljakutse ühiskonnale ja seetõttu on vaja ette näha ka tööturu restruktureerimine ja seda ka avalikus sektoris avaliku sektori töökohad tuleb adekvaatselt restruktureerida. nüüd edasi tahaksin teie tähelepanu juhtida kulukusele. kahjuks on nii, et sageli on digitaliseerimisel äh, kulud, mida peab kandma tarbija. Nende digitaalsete teenuste eest hakkab maksma tarbija digitaliseerimise maksab kinni tarbija, seega see on suur väljakutse ja eelkõige äh, tuleks püüda neid digitaliseerimiskulusid vähendada. näiteks igasugused elektroonilised tehingud äh, tundusid meile kõi-, olevat kõige-kõige äh, äh, efektiivsemad, aga vaatamata sellele ei ole suudetud ära hoida korruptsiooni. nüüd ühiskonna digitaliseerimisel võib juhtuda ka nii, et, et tekivad uued korruptsioonivormid seega administratsiooni ülesanne on jälgida, kuidas digitaliseerimine mõjutab lihtsustamist, kuidas kasutajad saavad äh, digitaalseid vahendeid lihtsamalt kasutada, äh, sest sageli on tegemist väga keerukate manipulatsioonidega, näiteks tervishoiu valdkonnas äh, kui on tegemist piiriüleste küsimustega, on meil üht-teist veel ära teha ja, ja fiskaalküsimuste puhul samuti. digitaliseerimine võimaldab meil saavutada suurema läbipaistvuse avalikus halduses ja ei tohi ära unustada teisest küljest ka küberjulgeoleku küsimusi et selles suhtes tuleb olla eriti tähelepanelik ja ma olen muidugi nõus proua raportööri lähenemisega, aga äh, me kavatseme oma fraktsioonis Roheliste seas veel mõned muudatusettepanekud koostada, et raportit veelgi paremaks muuta, tänan um,. mõned kommentaarid. suur aitäh selle suurepärase raporti eest selle puhul on tohutu töö ära tehtud, aga ma nõustun erinevate stsenaariumidega ja kindlasti võib siia veel detaile lisada, näiteks eh, lairiba edasiarendamise ja levimise täiendamine, ma muidugi saan aru, et selle saavutamiseks on erinevaid võimalusi, erinevaid rahastamisvõimalusi, eh, online, offline lähenemine, selle puhul ka ma arvan, et Äh, asjade edasiarenemisel võib-olla on võimalik erinevaid lahendusi leida, muidugi on hea ligipääs, aga me ei saa lihtsalt vastandada online ja offline lähenemist või ligipääsu. edasi andmekaitse ja andmekaitse üldmäärus, väga oluline on sellest määrusest kinnipidamine ja samas ei tohi vastu võtta uusi õigusakte mis võiks sellega konflikti minna, see on väga tähtis meeles pidada. ja nüüd kogemuste äh, vahetamine andmekaitse küsimustes, äh, andmete omandi küsimuses, Eesti näiteid on siin nimetatud väga hea, et te nimetasite e IDAst, aga äh, mulle teeb natukene muret see, et võib-olla mõnes valdkonnas hakatakse seda liigselt kasutama enne kui millegi eest maksta, tuleks ikkagi palju rohkem kontrollida identiteeti, eriti e-kaubanduse valdkonnas. et küsimused peaksid olema proportsionaalsed ja e, Kaja Kallase avaliku hanke küsimus oli väga huvitav, tahaksin sellest nagu rohkem kuulda. E, ma kujutan ette, et e, just avalike hangete küsimust reguleeritakse ilma detailideta seda peaks kindlasti natuke põhjalikumalt käsitlema ja siis julgeoleku küsimus tõesti, küberturvalisus. eriti kui mõeldakse sellele, et äh, ettevõtjad peavad abistama ka avalikkust, kasutajaid äh, selles küsimuses, et nad mõistaksid, äh, kuidas nad saaksid ise oma turvalisust ja andmete turvalisust tagada suur tänu kõikide nende märkuste eest. ma arvan, et see näitab, et äh, üldjoontes me mõtleme kõik selle punkti osas äh, sarnaselt ja mul on väga hea meel, et mõningaid punkte siin veel konkreetsemalt ka välja toodi, mille osas ma ei saanud nii põhjalik ähm, olla siin raportis, sellepärast et raport on ikkagi seotud ka tähepiirangutega. suur tänu selle hea koostöö eest, ma arvan, et selles saab väga konstruktiivne ja viljakas koostöö ja mis puudutab turvalisuse, andmete turvalisuse teemat, siis siinkohal ma sooviksin veel lisada, et et, et turvalisusnormiks security by design, et jah, sellega peaks arvestama juba protsessi algfaasis, sellepärast et see on tähtis punkt ja siin lühidalt mainiti ka koostalitusvõimet, koostalitusvõime on oluline eelkõige piiriüleste teenuste puhul aga ka erinevate haldusasutuste vahel ja ka äh, riiklike erinevate tasandite vahel. mul on siin ka üks negatiivne näide, näiteks mis puudutab äh, rändeolukorda Saksamaal, siis andmebaasid, äh, mis on kohalikes omavalitsustes ähm, pagulaste registreerimiseks, siis need andmebaasid ei ole omavahel koostalitusvõimelised, erinevate tasandite vahel koostalitust ei ole ja sellist asja loomulikult äh, juhtuda ei saa, sellepärast et ähm, äh, selliste andmebaaside koostalitusvõime on oluline mitte ainult piiriüleselt, vaid ka erinevate haldusasutuste vahel ja see tähendab siis, et äh, siin on oluline ka ettevõtjate ja, ja ka kodanike osa. ma ootan juba huviga meie koostööd ja ootan huviga ka neid muudatusettepanekuid ma arvan, et äh, lõppude lõpuks äh, saame me vägagi põhjaliku kõikehõlmava dokumendi. suur tänu ja ootan huviga meie koostööd. kas komisjon soovib paar minutit veel? ei soovi, aitäh teile. seega muudatusettepanekute tähtaeg oli kakskümmend kaheksa veebruar. suur aitäh kõigile kommentaaride eest. Läheme edasi päevakorraga. Euroopa elektroonilise side tegevusjuhis mis on uuesti sõnastatud. Tita Šarazova on raportöör ja võib-olla tooksin mõned tehnilised küsimused siin esile kõigepealt. tegemist on väga olulise paketiga. see puudutab erinevaid ettepanekuid, millega muudetakse Euroopa Liidu õigustikku, mis mõjutab elektroonilist sidet ja Inkol on selles küsimuses võtmeroll me oleme juba mitmeid teemasid sellega seoses arutanud, suur aitäh peasekretärile suure töö eest, mis tehti ära seoses pädevuse jaotumisega meie ja tööstuskomisjoni vahel. me teame, et et, et see töö võib luua pretsedendi seoses sellega, kuidas äh, komisjonid oma tööd teevad ja tõesti, see on väga mahukas teema, kuid väga tähtis on ka, et detailid õigelt paika pannakse. kahjuks pean teile ütlema ka, et äh, komisjonidelt tulnud dokumentides on puudusi, näiteks erinevad keeleversioonid on erinevad eriti põhjenduspunktide osas on vigu ja komisjoni tekstis on ka faktilisi vigu. tekst on muidugi väga pikk ja ma saan aru sellest, aga me peame püüdma selle poole, et need vead parandataks, et Dita ja tema meeskond saaksid nii tõhusat tööd teha kui võimalik. ja tahaksin nüüd küsida, kas komisjon meid kuulab pöördun nüüd komisjoni poole ja palun teid, et te teeksite kõik selleks, et abistada kaasseadusandjaid, et jõuaks, me jõuaks kiire asjakohase lähenemiseni. seal on selles tekstis praegu tõlkevigu, aga mõnikord on komisjon lihtsalt väga kiirelt tulnud oma ettepanekutega välja, mõnikord on ka vaja kiirelt raportööriga ühendust võtta ja eksitused ära parandada. ma usun, et haldusküsimustes, tehnilistes küsimustes saame komisjoniga ühele meelele. seega, meil on siis ainupädevus äh, õigustes, universaalse teenuse pakkumise küsimuses, siis on ühispädevused näiteks äh, mitte numbrilise kommunikatsiooni puhul äh, kahekümne esimesel, kahekümne teisel juunil oli see juhtkomisjonis äh, arutelul, äh, seal on ka juhtiv raportöör, aga ma annan kõigepealt meie raportöörile sõna, palun. suur aitäh ütleb Dita Šarantsova. tõesti, te ütlesite täiesti õigesti, et tegemist on väga mahuka toimikuga ja laialdase teemaga ja kindlasti ma kõiki teemasid, teema aspekte ei jõua täna läbi võtta, aga tahaksin rääkida sellest, mis on otseselt meie komisjoniga seotud. nagu te ütlesite, väga palju tööd on ära tehtud ja suur aitäh kõigile, kes seda tööd tegid, IMCO-s on ainupädevus mitmel teemal ja me peame tõesti palju rohkem vaeva nägema kui lihtsa arvamuse koostamisel ja selle teema puhul on tohutult palju esitatud kohtumistaotlusi ja juba see näitab, kui tähtis ja mahukas teema see on. Äh, muidugi erinevate direktiivi osade puhul on ka teatud äh, kattuvust osa teemasid, kuulub meile osa ITRE-le, eriti äh, OTTS-i puhul seetõttu tahaksin, et ähm, me tegelikult mõistaksime ka direktiivi teisi osasid, et kõik muudatusettepanekud oleksid kooskõlastatud. nüüd sisu juurde. universaalse teenuse pakkumise kohustus, ma üldiselt nõustun komisjoni äh, parandus ISO reeglite kohta, väga oluline on äh, vaadelda elektroonilist sidet kui äh, avalikku teenust. see on sama oluline kui gaasi- ja elektrivõrkude teenus. see peab olema kättesaadav kõigile, kaasa arvatud äh, puuetega inimesed, selleks et osaleda täiel määral meie ühiskonnas tõsi on see, et kui lairibaühendus on enamus eurooplastele kättesaadavaks saanud, on vaja veel mõelda, kas see teenus on ka taskukohane. artikkel kaheksakümmend üks äh, käsitlebki äh, kättesaadavust, äh, eriti maapiirkondades, aga põhiline on see, et ähm, ligipääsetavus oleks tõhus ja lihtne nüüd äh, tuleb mõelda sellele, milline on selle teenuse pakkumise kõige tulutõhusam või kulutõhusam viis äh, ja püüdlema selle poole, et äh, kui me oleme kuhugile kohale jõudnud teenusega, siis see muutuks ka odavaks. teine oluline küsimus, kes maksab universaalteenused kinni? Ehm, on arvatud, et telekomi operaatorid, ehm, komisjon arvab, et liikmesriigid, mina arvan, et ehm, see on üks selliseid kõige vastuolulisemaid küsimusi, mis meie ees seisab. universaalteenuste kulusid tuleks kanda liikmesriikide poolt, aga see ei ole lihtsalt telefoniteenus, internet on äh, Ähm, meie majanduse ja ühiskonnaelu aluseks. internet on muutunud äh, infrastruktuuri põhiosaks, nii nagu maanteed, see tagab äh, ligipääsu kõigele ja kõigile peaks olema tagatud interneti kasutamise võimal-, võimalus muidugi see võib äh, liiga kulukaks osutuda liikmesriikidele ja seetõttu vaatleme lisa viis mida see praktikas tähendab, see ligipääs internetile, ühest küljest äh, on tegemist äh, kiiruse küsimusega, sada gigabaiti sekundis, aga teisest küljest on meil ka äh, tegemist tarbija õigustega. praegusel hetkel on tarbijaõigused järjekindlalt sisse võetud siia vastavalt digitaalse lepingu teemale. nüüd et äh, me tahaksime kõigi digitaalteenuste jaoks ühtsed reeglid, mis oleksid lihtsad äh, tarbijatele, et nad teaksid, mis on nende õigused ja ka ettevõtjatele, et nad saaksid üle Euroopa Liidu oma teenuseid pakkuda. püüame äh, harmoneerida täiel määral neid küsimusi, näiteks maksimaalne lepingu pikkus, see on võib-olla veel vaidlusalune, mõned küsimused Äh, on lihtsalt ähm, väga raskesti harmoneeritavad, seetõttu peavad mõned küsimused jääma ka liikmesriikide endi otsustada. Äh, võib-olla kolleegid mäletavad, et äh, meil on osad küsimused juba varasemates ettepanekutes üles tõusnud, aga ikka ei ole neid harmoneeritud, seega ma ootan nüüd osapoolte ähm, läbirääkimisvalmidust ja veel me tahaksime teha nii, et ähm, tarbija saaks teenusepakkujat kiirelt vahetada, ADSL äh, teenuseoperaatorite vahel äh, peaks kiirelt äh, võimalus olema liikuda või siis näiteks ADSL-ilt kaablile või siis mobiiloperaatorile ja edasi. tahaksime, et teenused oleksid lahti seotud äh, ettevõtjad ja tarbijad peaksid sellega ka praktikas arvestama. ja nüüd üks, üks, kaks. ma äh, toetan äh, mobiilse seadme äh, geolokaliseerimise võimalust, aga me peame järele mõtlema, mida see praegu tähendab. näiteks erakorralises olukorra, olukorras Äh, on meie arvates artikkel viiskümmend üheksa liiga aeglane võimalus. oluline on numbripõhiselt süsteemilt äh, numbriteta, täielikult numbriteta süsteemile äh, ja seda peaks saama teha tavamenetluse kaudu, mitte rakendusaktidega. ja nüüd ma püüan teha ka nii, et kõik kommunikatsiooniteenused ja seadmed eh, peaksid olema ligipääsetavad ka eh, puuetega inimestele. see on seotud ka ligipääsetavuse aktiga, uue seadusega ja lõpuks tahaksin veel ühe üldise kommentaari teha OTT-sti kohta ma muidugi saan aru, et komisjoni eesmärk on äh, tulevikku suunatud, aga teatud teenused ei ole siiski praegusele turule vastavad ja vajalikud, äh, kuigi ma arvan, et sõltumatud teenused on olulised. kui me teenustest endist räägime, jah, et tekstiteenus ja, ja täiendavad teenused on kõik samalaadsed ja ma kujutan ette, et võib-olla tulevikus teatud tingimustel müüakse lihtsalt tekstisõnumeid vähem, aga eh, igasugune andmevahetus, elektrooniline andmeside on oluline, seetõttu eh, mul on hea meel olnud ITRE raportöörina töötada, tänan. suur tänu, Lambert van Nistelrooy suur tänu, suur tänu selle võimaluse eest sõna võtta ja aitäh ka sissejuhatuse eest meie arutellu. teeksin ka mõned märkused siis omalt poolt. tulemas on kuulamine, see on väga tähtis või tähendab, vabandust, toimus see kuulamine ja väga palju huvi näidati üles nii tarbijate poolt kui ka ettevõtete poolt, nii et selles osas praegu tõesti väga palju on parasjagu toimumas Euroopal seda ongi vaja, sest et äh, me peame näitama lisandväärtust ja see on üks nendest asjadest, mis meid toob äh, lähemale kodanikule, nii et äh, hoidkem kurssi. järgmine märkus, kaks tuhat viis, kaks tuhat üheksa oli tasakaal natukene teistsugune eelmise seadusandluse sõnastamise ajal ja mul on väga hea meel, et nii traditsioonilised telekomid kui ka uued teenused on saanud siin võrdse lähenemise osaliseks. telekomid tagasid Euroopas küll väga hea kvaliteedi, kuid ei saanud kuidagi hakkama uute arengutega. ja kui me vaatasime seda, et kus on nende jaoks võimalused üldse siis äh, raha teenida, siis me nägime, et need olid piiratud, teistel olid need võimalused paremad, meil oli väga palju reegleid ja seega see uus ettepanek on väga teretulnud. ja siis järgmine märkus puudutab siseturgu. varem oli näha, et väga paljudes punktides nõukogu näiteks spektri ja muude aspektide puhul ei olnud valmis järele andma. ja praegu on tegelikult ees proovikivi Euroopa jaoks, kas me oleme tulevikuks ette valmistunud ja valmis või ei. see konkreetne asi näitab, kas me oleme edasi liikunud natsionalistlikest ähm, seisukohtadest ja oleme valmis astuma uude ajastusse. nii palju siis minu poolt ma olen nõus äh, sellega, mida öeldi äh, lõppkasutaja õiguste kohta ja olen nõus teie lähenemisega ja tegelikult meil on paigas väga head kaitsestandardid lõppkasutajatele. ja tõesti, hinna ja kvaliteedi suhe on ka hästi paigas. aga mis mulle natukene muret teeb, on see, et äh, lepingu maksimumpikkus on kakskümmend neli kuud ja minu meelest äh, kiiresti muutuvas maailmas, kus me elame, peaksime me võib-olla mõtlema kaheteist kuu peale, sest et see vastab natukene rohkem tegelikkusele. ja siis äh, hädaabi kommunikatsioon, sellest äh, rääkisite ka sellest, et ei oleks tagatud mitte ainult püsiühenduse läbi see, vaid vaid ka muidu mobiilselt ja siin muidugi tuleb rõhuda kõigepealt kvaliteedile ja kui oluline on selline teenus nagu sada kaksteist, universaalteenuste pakkumine. no vot sellega on natukene keerulisem. kui liikmesriigid peaksid nüüd hakkama maksma selle eest, et kõik saaksid äh, selle taristuga liituda, siis see tekitab ilmselt probleeme viimastel aastatel on näha olnud seda, et väga paljud liikmesriigid nimelt ma tegelen väga palju regionaalfondidega ka, ei ole suutnud tasuda kaasfinantseerimise eest ja nüüd, kui me neile ütleme, et nad peavad hakkama veel maksma, siis äh, tekib tõesti küsimus, et kes tegelikult peaks äh, selle eest hoolt kandma, kas avalik sektor või telekomid. see on minu meelest veel lahtine küsimus. kõige olulisem on see, et see kogu see asi toimib ja meil peavad olema vahendid nende asjade rahastamiseks, nii et olen valmis äh, Rahvapartei nimel selle asjaga edasi tegelema, oleme valmis kõikvõimalikeks ettepanekuteks ja ja äh, kaitskem siis ITRE huve ja võib-olla ITRE huvid kannavad edasi ka parlamenti. ja võib-olla siis hiljem, nii nagu eelmise mandaadi ajal, äh, õnnestub meil rohkem meie seisukohti läbi suruda nõukogus ja võib-olla on see viis, kuidas neid suunata õiges õigele poole. ilma mikrofonita räägib kõneleja. esimees, palun mikrofon. härra Tanti saab sõna, võtan sõna kolleeg Mitsi nimel, kes ei saa tänasel kohtumisel osaleda kahjuks ja on siis äh, meie variraportöör. räägiksin paari sõnaga ka siis elektroonilise side tegevusjuhisest. selle tegevusjuhise äh, uuesti sõnastamine on nüüd siis käima lükatud ja tegelikult äh, on tegemist praegu veel algfaasiga, esimeste sammudega. ja räägitakse siis nelja praeguse direktiivi uuesti sõnastamiseks ja ne-, sõnastamisest ja nende kokkupanemisest äh, ühtseks dokumendiks. elektroonilise side turg on loomulikult Euroopa kodanikele väga tähtis turg ja äh, reeglite ülevaatamine äh, peab elektroonilise side puhul peab tagama kõigepealt digitaliseerumise, konkurentsivõime hoidmise, majanduskasvu ja võrdsuse ja sellepärast ta tervitabki kolleeg Mitsi soojalt komisjoni poolt tehtud ettepanekud. meie kolleeg Mitsi arvab, et sellisest tegevusjuhisest võiks olla väga palju kasu ja võiks tagada inimestevahelise kommunikatsiooni, mis oleks lihtsam ja sujuvam nii piiriüleselt kui ka siseriiklikul tasandil. eesmärgiks on ka loomulikult äh, panustada kodanike õiguste kaitsele ja lihtsustada nende elu läbi telekommunikatsiooniteenuste. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni jaoks on väga oluline, et elektroonilise side tegevusjuhis oleks juriidiliseks raamistikuks, mis vastab tänaste, tänastele probleemidele digitaalsel turul kui ka tulevikus ja et see aitaks konkurentsi tõsta telekommunikatsiooniturul, olgu tegemist siis püsiühenduste või mobiilsete ühendustega. ja veel väga oluline on tagada õigus äh, avatud internetile, tuleb eemaldada kõikvõimalikud geograafilised takistused selleks. ja loomulikult silmas pidada telekommunikatsioonituru konkurentsivõimet kõik ettevõtted, olgu nad suured, nii suured kui iganes, peavad olema konkurentsivõimelised selleks, et tagada usaldusväärsus selle turu vastu, kvaliteet sellel turul ja juurdepääs klientidele taskukohase hinnaga. juurdepääs turgudele, selles osas peab tegevusjuhis tagama operaatoritele juurdepääsu infrastruktuuridele mõistliku hinnaga ja mõistliku koormaga ja konkurents peab sellel turul püsima väga palju tähelepanu tuleks pöörata nendele uutele reeglitele, eriti mis puudutavad taristuinvesteeringuid, sellepärast et nendel reeglitel on mõju selge konkurentsi vastasele tegevusele. ja nüüd pärast eelmisel nädalal sõlmitud institutsioonide vahelist kokkulepet, mis on viimane samm äh, Ehm, tasude eemaldamisele arvab Marlen Mitsi, et me peame lõpetama selle põhjendamatu diskrimineerimise tarnijate vahel, nimelt et telekommunikatsiooni hinnad on liikmesriigiti nii erinevad. tarbija ei peaks enam tegelema selliste asjadele mõtlemisega, nagu näiteks, et kas ta peab roaming ut maks-, rändluse eest maksma või ei ühes või teises liikmesriigis, kui saadab sõnumi või helistab. operaatorid ei tohi enam tarbijaid diskrimineerida nende koduriigi põhjal või selle põhjal, kuhu nad helistavad või kellele sõnumi saadavad. nii et see tegevusjuhis on suurepärane võimalus teha lõpp sellele diskrimineerimisele, mis ei ole õigustatud. telefonihinnad peavad ühtlustuma Euroopas. me peame kavatsema tarbijakaitsenorme loomulikult äh, arvestades seda, et äh, turg on uuenenud, arvestades seda, kui palju on meil äh, elektroonilise side teenuseid turul saadavaid ja siis kommunikatsioonivahendid, mis ei ole traditsioonilised, näiteks nagu Whatsapp, ja praegusest raamistikust ei piisa, see ei anna piisavat kaitset, sest et tegemist on täiesti uute sektoritega. seega tuleb arvestada nii tehnilise arenguga sellel sektoril tuleb eemaldada äh, soovimatud äh, tõkked äh, ja barjäärid ja Mariann Mitsi teeb hea meelega koostööd raportööri ja variraportööridega. suur tänu! mina ise olen ECR fraktsiooni nimel variraportööriks selles küsimuses. ja tahaksin ühe punkti veel lisada ka minu poole on väga palju pöördunud erinevad äh, huvipooled, nii reguleerivad asutused, opereerijad kui ka tarbijagrupid ja mina arvan, et peaks sellise ümarlaua looma äh, selleks, et kõik kokku tuua, minu meeskond on selle asjaga juba tegelemas, nii et kui te tahate ka tulla meie ümarlauale, siis palun, äh, võtke ühendust. ja nüüd selle reformi eesmärgid on õilsad, tagada tuleb see, et konkurents on tugev sellel turul, et me saame stimuleerida investeeringuid ja samas tagame siis äh, valiku ka tarbijatele. ning tagada tuleb ühtlasi see, et meie seadusandlus on suunatud tulevikku ja toetab innovatsiooni. alles äh, viisime lõpule töö telekommunikatsioonipaketiga ja seal oli ka sees elemente äh, lõppkasutajate õiguste ja tarbijakaitseõigus, ka milles meie komisjon rääkinud ka enne ja tahtis sellesse paketti sisse saada, aga mis jäid sisse panemata, nüüd tuleks see siis siin vähemalt ära teha. aga on äh, valdkondi, kus detailid on väga tähtsad, kus äh, tuleb väga tähelepanelikult äh, vaadata, kas meil õnnestub saavutada tasakaal nimelt ühelt poolt selle vahel, et tekib õhustik, mis on innovatsiooni ja investeeringuid soosiv ja teisalt oleks tagatud tarbijakaitse ja see on väga oluline tasakaal, mis tuleb paika saada. nüüd äh, tarbijakaitse. ma saan aru, et raportöör toetab ühtset reeglistikku, kuid äh, teinekord on lihtsam see asi ilmselt sõnades kui tegudes üsna tihti on see suhteliselt problemaatiline, eriti tarbijakaitse valdkonnas. tuleb luua raamistik, mis tagab õiguskindluse ettevõtetele, kuid äh, mis arvestab ka sellega, et turul on erinevusi. on sektoripõhiseid sätteid, näiteks infonõuete kohta, teenuste sidumine, õigus lepingust loobuda enne tähtaja Ähm, lõppu, mis tegelikult puudutavad tarbija jõustamist ja talle õiguse andmist. toon ühe isikliku loo. ma olen hiljuti, hiljuti kirjutasin alla kaks lepingut viieteist ja seitsmeteistaastastele lastele ja hea meelega sõlmin kaheaastase lepingu nende telefonidele, siis nad võib-olla suhtuvad telefoni natukene suurema austusega kui eelmise telefoni puhul. nii et mul olid äh, finantsilised ja praktilised kaalutlused see kaheaastane leping puhul sõlmida, aga samas ma tahtsin tagada, et lepingus oleks klausel, et ma saaksin selle lepingu peatada, kui ma tahaksin midagi muuta, nii et osaliselt sidusin nad äh, kahekümne nelja kuulise lepinguga, kui me nüüd valiksime ainult kaheteistkuulised lepingud, siis seda enam ei ole võimalik teha. ja nüüd äh, erinevate sisude omavahel seostamine ettevõtetel on äh, selleks mõnikord täiesti õiged kaalutlused, näiteks äh, kinnisvaralaenude puhul. Andreas Schwabiga eelmise mandaadi all me tegime seda. Äh, me ei keelustanud neid teenuste seostamist, aga andsime tarbijale võimaluse sellest loobuda, kui nad seda tahavad ja selline põhimõte võiks olla ka siin päris hea lahendus ja informatsioon. jah oluline on läbipaistvus ja suuniste paikapanemine, tagamaks selle, et inimestel oleks võimalik võrrelda omavahel erinevaid pakkumisi. aga teada on ka seda, et tarbija ei loe kõike läbi ja tuleb leida selline raamistik, mis annab tarbijale kõige olulisema info kiiresti kätte ja annab samas äh, siseriiklikele reguleerivatele asutustele võimaluse lisada omalt poolt ka asju sisse. nüüd OTT-d, äh, sellega ma olen nõus, mida ütles raportöör, see ei puuduta alati ühte sedasama asja. mõnikord on nii, et saadan äh, kas tekstisõnumi või Whatsappiga või Facebookiga sõnumi, tundub, et ma teen ühte ja sedasama asja, aga tegelikult see tehniliselt äh, ei ole seesama asi ja me peaks olema väga ettevaatlikud, et me siin jälle ei tõmbaks käsipidurit tehnoloogia arengule. nüüd, äh, nüüd äh, universaalteenuse kohustus USO on väga tähtis hoob on väga tähtis, et kõikidel tarbijatel oleksid äh, internet, oleks internetiühendus, mis on taskukohane ja funktsionaalne, kuid selleks on erinevaid võimalusi, kuidas see tagada ja järjest rohkem tuleb uusi lahendusi kogu aeg välja, eriti maapiirkondade jaoks nii et me peame seda arvestama, mõistma ka seda, kuidas äh, seda rahastatakse, kui me kõik selle asja surume liikmesriigi tasandile, siis minu meelest see võib-olla ei ole kõige parem lahendus kui kõik äh, oleks liikmesriigi otsustada, siis äh, ei oleks EFSI olnud nii edukas, kui ta oleks olnud, äh, sest et ta annab avaliku sektori toetusele, mis hoog-, toetuse mm, ja hoogustab niimoodi erasektori investeeringuid, nii et teinekord sellised mudelid võiksid olla päris kasulikud. tagada tuleb see ka ühtlasi et äh, tagatud on paindlikkus universaalteenuste puhul ja ootan põnevusega siis edasist tööd selle dokumendi puhul ja ma arvan, tehnilised küsimused, mis on jäänud komisjoni esimesest äh, versioonist veel üles, äh, lahendatakse kiiresti. Julia Reeda, palun, järgmisena. suur tänu, juhataja, suur tänu raportöörile ja tõesti, ka minu meelest suhteliselt keeruline seadusandlik eelnõu ja väga palju on siin punkte, mis vajavad meie eraldi tähelepanu, paljud nendest on välja toodudki juba, aga keskus, keskenduksin nendele punktidele, kus IMCO-l on eriti suur roll täita. kuid äh, kõige olulisem küsimus on loomulikult äh, definitsioonid äh, ulatuse kohta ma olen teiega nõus, et me peame keskenduma OTT teenuste spetsiifilisusele ja teinekord on äh, väga palju arutelu selle võrdsete või mänguvõimaluste kohta, aga äh, me kaotame seal üldpildi tihti, et tõesti on erinevused telekomteenuste vahel äh, nende operaatorite puhul, kellel on infrastruktuur kontrolli all ja OTT-de puhul see nii ei ole nii et osalt poolt me saame aru, et komisjon üritab äh, seda maastikku natukene selgitada, et äh, mida täpselt peetakse silmas elektroonilise sida, sideteenuste all, aga me ei saa olla veendunud, et pikemas perspektiivis ähm, see lahend, mis on leitud, on kõige tulevikukindlam üldiselt aga ma arvan, et kõige parem viis, äh, kuidas see asi lahendada, on see, et ta-, tagatakse see, et kohustused oleks äh, piiratud äh, kui räägitakse sellest, et kas laiendatakse asja OTT teenustele ka või ei, arvestada tuleb muidugi, nagu ma ütlesin, nende teenuste eripärasust. nüüd lõppkasutaja õigused, me oleme täiesti nõus sellega, et need peavad olema sektoripõhised äh, selles valdkonnas ja nüüd see küsimus tarbijate jõustamise kohta, ärgem unustage siin seda, et mitte kõik ei ole äh, Äh, ei ole vedanud äh, sellega nii hästi kui teie lastel, et on äh, just juhust, juhtumisi tarbijakaitsekomisjoni esimees emaks ja me peame neile paremini pakkuma infot praegu, sellest infost, mis jõuab tarbijateni, ei piisa. kuid kui me vaatame sektori põhiseid reegleid, siis meie, nii nagu ka raportöör, tahame tagada selle, et digitaalsete lepingute ettepaneku ja elektroonilise side äh, tegevusjuhise vahel oleks koherentsus, kui me näiteks räägime lepingute peatamisest, lepingute kestvusest või ähm, erinevate teenuste sidumisest, näiteks äh, nendesamade koond- ähm,, tähendab mitme kokku pandud teenuse puhul on suhteliselt segased need reeglid me tervitame läbipaistvuse sätteid, mis aitavad äh, tarbijatel otsustada, millal vahetada Äh, operaatorid, äh, nii et igasugused võrdlevad äh, lahendused oleksid väga teretulnud. ja tagada tuleks ka see, et see, mis praegu juba on telekomi siseturu seadusandluses sees, ka sinna sisse ei jääks. näiteks kui juba on reegel selle kohta, et lõppkasutajad saavad ise valida varustuse või terminalid, siis tekib küsimus, et miks räägitakse üldse infokohustusest Ehm, miks räägitakse piirangutest, kui nendel ei ole võimalust neid üldse piirata? ma saan aru, et on tulemas kohe hääletuste sessioon, nii et teen lühidalt. meil on vaja tagada üldiselt jah, tarbijakaitse, kuid täisharmoneerimise puhul oleme meie nõus äh, sellega, et seda tehakse kõige kõrgemal tasandil kui võimalik ja universaalteenused meie meelest on väga teretulnud, et äh, lairiba on sinna lisatud ja me peamegi olema ambitsioonikamad selles punktis. ja viimane punkt, äh, see küll nüüd ei ole IMCO eksklusiivvastutuses pädevusalas, nimelt Wi-Fi-le juurdepääs, see on tähtis asi, aga taga tuleb see, et lõppkasutajatel ei ole mitte ainult õigus sellealaseid lepingu sõlmimiseks, vaid et nendel on ka safe harbor ähm, klausel sees, et wifi'd peavad jagama ka äh, ettevõtted, sellega ma piirdun, et saaksime edasi minna hääletuste juurde. viimasena saab sõja Kaja Kallas, siis komisjon ja siis hääletame. tehke lühidalt, proua Kallas. jah, mul ongi ainult kaks lühikest märkust. kõigepealt äh, hädaabi number sada kaksteist. minu meelest äh, asi ei olegi siin nii palju sellest, et äh, milline on äh, see mängumaa OTT ja operaatorite vahel, vaid asi on selles, kui inimesel on abi vaja, siis äh, kellegini see telefonikõnega jõuab ja, ja kuskil see vastu võetakse, vot see on see kõige olulisem ja et nendest asjadest mõeldes on see, millest me peame lähtuma praktiliste lahenduste otsimisel ja siis Julia Reeda mainis juba ühte asja. nimelt Äh, need äh, pakkumised, kus on äh, kokku pandud mitu teenust, lepingu pikkus ja lepingu peatamise õigused, siin me näeme, et mobiil- Äh, püsi- ja digitaalsisu osas ja teenuste osas on järjest suuremaks koherentsus muutumas ja nii, et me peame olema siin järjepidevad ja harmoneerima selle täies mahus. me ei tohi lubada olukordi, kus lepingutes on osad pooled harmoneeritud Euroopa tasandil ja siis on selles lepingus samas jälle sätteid, mis on siseriiklikul tasandil reguleeritud. aitäh. suur tänu, Euroopa Komisjon, palun suur tänu. ja loomulikult äh, me olemegi hakanud äh, tööga juba pihta nende keeleversioonide parandamisega ja ühtlustamisega ning teeme koostööd ka ähm, justiitspeadirektoraadi ja teie ja ITRE kolleegidega selle sise, selle sisu osas ja siis puuetega inimestele teenuste tagamise osas me toetame täisharmoneerimise mõtet, mis täna jäi siin kõlama ja ka nõuete ja võrdlus äh, vahendite kohta nüüd OTT-d. meie lähenemine ei keskendu tarne poole kaalutlustele, et äh, nad äh, kaotavad sissetulu, vaid nõudmistepõhine, vaatame seda lõppkasutaja vaatevinklist ja, ja me näeme, et praegu on tegelikult lõhe sees, ei ole tagatud lõppkasutaja õigused, näiteks eraelu see puutuvad asjad, nii et sellele me oleme keskendunud ja me tahame, olen tahtnud lappida seda auku. me ei taha kõiki kohustusi panna OTT-dele. hädaabi number sada kaksteist. võtame teadmised, teadmiseks need märkused. selle äh, numbri äh, Äh, laiendamise osas äh, tegemist on äh, tõesti hädaabinumbriga, kui tarbijad loobuvad tavalistest telefonikõnedest, siis tuleb leida mingisugune lahendus, jah, aga praegu sellest ei räägi. ja siis nüüd need ähm, bundle või ühis, mitme teenuse lepingud, äh, need üldiselt meeldivad äh, tarbijatele, aga me ei taha, et tarbijad satuksid nende lõksu või vangi. ja nüüd lepingutingimused, proua esinaine ütles, et tarbija ei loe kõiki lepinguid läbi ja sellepärast me olemegi kokku ette pannud, et äh, lepinguga käiks kaasas lepingu kokkuvõte, kus on lepingu peamised sätted sees ja nüüd veel need äh, hinnaerisused. meie ei arva, et praegu oleks vaja määru, määrust, sest et alternatiivne, alternatiive on teisigi äh, OTT-d näiteks ja see muidugi tähendab, et OTT teatud osad tuleb reguleerida aga on ka teisi äh, vahendeid, näiteks lepingute trahvitasud, äh, need peaksid ka alanema ja see mõjutaks ka oluliselt seda turgu veel edasi. suur tänu, Tita, kas tahad veel midagi kokku võtta või läheme hääletuse juurde? Tita Šaransova. ei tee kokkuvõtet, tahan lihtsalt tänada kolleege märkuste eest, selle esimeste arvamuste vahetuse eest ja see esimene arvamuste vahetus ka juba näitas, et äh, tulemus on ilmselt huvitavad arutelud, kuivõrd teema on keeruline ma loodan, et äh, lisaks ümarlauale, mida kavatsen korraldada ka mina, äh, toob äh, valgust sellesse teemasse ka IMCO kuulamine ja ootan koostööd kõikide raportööridega selles küsimuses. suur tänu. kahekümne esimesel märtsil toimub siis avalik kuulamine We are now going to vote. asume nüüd hääletuse juurde. ja me hääletame Euroopa tööstuse digiteerimise kohta tehtud arvamust, see on härra Kohveratimäe. ja, ja ma juba rääkisin neljapäevasest päevakorrast, et, et, et meil on äh, neljapäeva pärastlõunal mitu teemat ja kui hääletus tüübi kinnituse äh, osas saab olema lühem, siis sellisel juhul ma võtan äh, päevakorra teemasid ettepoole hommikupoolsesse osasse. nii et mõned parlamendiliikmed on kindlasti väga rahul sellega, kui nad saavad oma neljapäeva pärastlõuna vabaks nii et vaadake siis kindlasti oma e-kirju, sellepärast et kui meil aega jääb, siis ma hakkan neljapäeval pärastlõunasest äh, kohtumisest äh, punkte võtma hommikupäevasel kohtumisel läbi, kui võimalik. suur tänu. ja nüüd siis Koferati äh,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 tagasi lükatud. kompromiss, muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vabandust, ütleb esimees, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletus arvamuse osas. elektrooniline hääletus. ja see on siis vastu võetud kolmekümne poolthäälega, üks vastu ühele erapooletule, õnnitlused ka härra Kohvratile. aitäh, Sergio. okei okay ja mida kiiremini ma saan neljapäevase hääletusnimekirja, seda kiiremini me sellest ka, sellega hakkama saame. The... järgmine päevakorrapunkt äh, on Antonio Lopez Stories Whiteilt ja see on <clears throat> arvamusprojekt projekt ja see käsitleb internetiühenduse kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks, Euroopa gigabitt-ühiskond ja 5G. ja me räägime siis arvamuse projektist ja te, see puudutab siis ka komisjoni vastavat teatest ja, ja Imco Regi on siin vastutavad ja kõigepealt nüüd siis härra raportöörile sõna, palun. aitäh. ma arvan, et äh, selle teema puhul ähm, tuleb äh, rõhutada, et tegu on äärmiselt olulise valdkonnaga, mille, mis tagab meie majanduskasvu, tööhõive ja, ja jõukuse. see on äärmiselt hea võimalus ka meie kodanikele. ja täna me vaatame tulevikku. siin ei ole tegu tööga, mille vilju me saame juba homme äh, lõigata, nii nagu me tavaliselt äh, hea meelega teeksime, vaid siin on oluline just meie äh, kodanike, meie viiesaja miljoni kodanikule parema tuleviku loomine, nii et äh, mõni aeg tagasi võeti 3G väga edukalt vastu, aga seejärel oli 4G Euroopa Liit äh, tagasihoidlikum ja seetõttu me jäime maha teistest piirkondadest ja seetõttu jäime ka konkurentsis maha ning nüüd, kus me soovime jällegi turuliidriks saada 5G võrgu puhul, peame võtma vastavaid samme. tegu on siis vastava äh, raportiga, mis puudutab ka majanduskasvu, ühtekuuluvust ja nii edasi ja ja see on oluline meie parema siseturu toimimise jaoks. me soovime luua tingimused töökohtade loomiseks ja jõukuse suurendamiseks. neljas tööstusrevolutsioon leiab aset just tehnoloogia valdkonnas, siin on tegu automatiseerimisega, samuti tehnoloogia äh, äh, vahetusega, ja tegu on ka asjade internetiga. see puudutab ka pilvandmetöötlust, samuti kübervõrku. et siin saada turuliidriks, siis peab olema Euroopa Liit innovatiivne. meil on vaja uusi liite luua tarbijate ja ettevõtjate vahel ja siinkohal ma sooviksin välja tuua kolm olulist asja. oluline on see, et meist saaks tehnoloogilise revolutsiooni äh, juhid, samuti meil on äärmiselt olulise strateegilise võimalusega Euroopa Liidu jaoks ja kui me soovime siin juhtrolli saada, siis oleks positiivne, kui me seda komisjoni tegevuskavaga põhjalikult rakendame. tegu on siis 5G võrguga ja sellega me soovime jätkata oma siseturu väljaehitamist, tegu on ka äh, Äh, lairiba äh, ühendusega, kiire lairiba ühendusega, mis eelkõige suurendaks võimalusi ka maapiirkondades ja sellega me vastaksime ka internetiajastu äh, nõudmistele, ootustele. samuti on see oluline väikelinnadele, kellel on siiski väike konkurentsieelitus olemas, aga samas on oluline ka maapiirkondade jaoks, kus mõningad kulud on väiksemad, näiteks mis puudutab elamukulusid, toitu ja nii edasi. oluline on et äh, me äh, tempoga äh, kaasas oleksime, me peaksime ära kasutama neid hiigelsuuri võimalusi, mis on olemas ka rahvusvahelisel tasandil, kui neid tehnoloogiaid rakendatakse. oluline on vastu võtta meetmeid, mis oleksid suunatud tulevikku, mis kui edendavad innovatsiooni, me peame ka konkurentsivõimet edendama ja samal ajal äh, see edendab ka intelligentsete maksumeetmete eh, edendamist. oluline on ka see, et investeeringud läheksid konkreetsetesse valdkondadesse, et sellega välja arendada uusi teenuseid ja et sellega käsikäes ka sisse tuua uusi investeeringuid siinkohal on oluline ka kooskõlastada raadio lairibe jaoks seitsesada megahertsi sagedusalal uue spektriosa eraldamise põhireeglid, samuti on vaja litsentse selleks, et ettevõtjad saaksid ähm, oma tegevust prognoosida, ka investorid saaksid oma tegevust prognoosida ja meil on vaja ka rohkem investeeringuid äh, selleks, et äh, meie tegevuses saaks äh, elu, edulugu ja meil on kokkulepe eh, vaja saavutada kõikide kuus gigahertsis madalamate kõrgemate sagedusalade ühtlustamise kohta. see on 5G eh, kasutuselevõtu seisukoha strateegilise tähtsusega ning selleni on vaja jõuda kaks tuhat seitseteist aasta lõpuks. ja 5G võrkude, 5G võimekusega asjade internetiseadmete jaoks eh, üldtunnustatud standardite kehtestamine on kriitilise tähtsusega, et tagada asjade interneti kiire kasutuselevõtt ja nende standardite kehtestamisel peab erasektoril olema juhtiv roll. kui Euroopa ei ole kaasaegseid digitaalseid võrke, mis äh, tagavad kiire ühenduse, siis sellisel juhul äh, tekib oht, et Euroopa Liit jääb investeeringute ligimeelitamise teadmiste säilitamises teistest piirkondadest maha ja selle tulemusel kaoksid konkurentsieelised ja seetõttu on vajalik kehtestada ühtsed standardid, et 5G tehnoloogiad ei killustuks ja et koostalitusvõime poleks takistatud. meie soovime takistusteta eh, digiturgu ja loomulikult rahvusvaheline koostöö on äärmiselt eh, oluline, eriti selleks, et saavutada juhtpositsioon ülemaailmsete standardite kujundamises ja lisaks tuleb kinnitada veel kord, et esialgsed ülemaailmsed 5G standardid peavad olema kättesaadavad kaks tuhat üheksateist aasta lõpuks, mis teeks võimalikuks 5G õigeaegse kommertsturule toomise. ning ähm, komisjoni sõnul on tegevuskaval ähm, võtta kasutusele 5G kogu Euroopa Liidus, potentsiaal luua äh, kaks miljonit töökohta nii et me näeme küll, et majanduskasv äh, on olemas, aga see on veel liiga aeglane ning samuti on kõrge tööpuuduse määr, eriti noorte seas. ja meil on vaja jõulist koostööd kõigi sidusrühmadega ning ähm, õitsev digiturg on ähm, eelduseks ka meie siseturu väljaehitamise jaoks. ja siinkohal ma sooviksin tänada ka variraportööre kõikide märkuste, kommentaaride ja nendepoolse panuse eest. ja siinkohal ootan äh, siis arutelu ja ootan ka teie kommentaare, aitäh! Um... suur tänu! ja härra Gutierrez on äh, sotsiaaldemokraatide poolt äh, raport, variraportööks. aitäh! suur tänu ka äh, härra Lopez Isturisele selle arvamuse tutvustamise eest ja ka eesmärkide tutvustamise eest, mida me tegelikult ütleme, 5G strateegia on oluline ka globaalses strateegias Euroopa Liidu jaoks oluline on siinkohal ka jätkusuutliku konkurentsivõime väljaarendamine ja oluline on tagada ka see, et digitaalne ühisturg saaks kasu nendest tehnoloogilistest arengutest. nii et tegu on suure teemaga ja komisjon on vastava tegevuskava välja pakkunud ja me võime seda toetada ning see võib majanduslikus plaanis ka väga suuri konkurentsieeliseid pakkuda, aga sellega kaasnevad ka äh, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnas omad eelised. meie toetame 5G rakendamist, meie toetame 5G tehnoloogiat erinevatel põhjustel. näiteks e-tervishoid. et see oleks üks näide, mida ma mainiksin siin oleks meil vaja keskkonnasõbralikumat äh, arengut ka autotööstuse valdkonnas, näiteks äh, isesõitvad autod, samuti me soovime oma VKE-sid tugevdada. Äh, siinkohal saaks ka videokonverentse kasutada selleks, et oma igapäevast elu kergemaks või paremaks muuta tänu digitaalsele tehnoloogiale ja meie kutsume kõiki asjaomaseid osapooli seda tegevuskava tõsiselt võtma, raportöör ütles ka väga õigesti, et me võime muidu konkurentsist maha jääda, kui me 5G tehnoloogiat põhjalikult rakendama ei hakka. et tegelikult meil oli olemas konkurentsieelis, aga me ei kasutanud seda ära. nii et me peame seda projekti üheskoos edasi viima ja see eeldab ka investeeringuid viis G rakendamist ei saavuta me ainult äh, ilusate sõnadega või raportitega, vaid äh, see õnnestub meil ainult sellisel juhul, kui meil on olemas ka investeeringud ähm, avaliku erasektori ühiselt ähm, välja töötatud investeeringud. see on oluline ka taristute loomise jaoks, mida meil on vaja 5G jaoks. komisjon ütleb, et rohkem kui viiskümmend miljardit on vaja selleks, et neid tehnoloogiaid välja kujundada. loomulikult äh, eelarvevõimekus liikmesriigides, liikmesriikide avalikus äh, sektoris on erinev ja siin tuleb arvestada ka liikmesriikide võimalustega äh, pakkuda avaliku ja erasektori ühisinvesteeringuid selleks, et me saaksime selle projektiga edasi liikuda, nii et komisjon peaks välja pakkuma ka vastava stardikapitali ja liikmesriigid peaksid kaasama ka erainvestorid selleks, et see tehnoloogia võimalikult kiiresti äh, rakenduks. siin on oluline eeldus, et ei, äh, nimelt ei tohi tekkida uusi lõhesid sellepärast et iga äh, digitaalse arengu puhul on ikkagi inimesi, kes jäävad nii-öelda ähm, raja kõrvale, oluline on ikkagi kaasata kõik, kõik kodanikud, kõik äh, ettevõtjad, kes ka täiendavaid tehnoloogiaid välja töötavad ja kui me soovime kaasavat arengut saavutada, siis sellisel juhul me peame töötama välja tehnoloogiad, aga samaaegselt tagama ka selle, et ähm, ka ka kaasatud oleksid kodanikud ja ka ettevõtjad ja mis puudutab arengut ja innovatsiooni, siis kindlasti äh, see, siin on abiks ka täiendavad tehnoloogiad. innovatsiooni edendamisel on oluline ka see, et VKE-d saaksid sellest kasu või siis ka maapiirkond, sellepärast et digitaalne, digitaalset lõhet peab vältima ja meie jaoks on väga oluline ka see, et ähm, standardid 5G osas ka suuremat tähelepanu saaksid. raportis räägitakse ka intelligentsest maksupoliitikast ja vastavatest maksumeetmetest. nii et see on ka väga tähtis teema. me peame saama arukalt seda teemat äh, kontrollida ja ka vaadata, kui palju omapoolset tarkust me saame sellesse teemasse investeerida, nii et see on kindlasti üks teema arutel-, mida ma huviga ootan ja ma sooviksin ka teada, millised on raportööri ettepanekud äh, maksupoliitika osas. Need oleksid minu küsimused Antonile, suur tänu selle äh, dokumendi eest ja ootame siis huviga edasist tööd, aitäh, Richard Sulek! aitäh! ma võin äh, nõustuda eelkõnelega. kui äh, Euroopa Liit äh, saab kuskil valdkonnas abistada liikmesriikides, siis eelkõige just 5G mm, võrgu väljaehitamisel, see puudutab ka sagedusalasid. nii et see komisjoni tegevuskava on lihtsalt tegevuskava ja, ja seetõttu sooviksin tutvustada ka oma seisukohta. mina tervitan tööstuse partnerlust telekomi ja mittetelekomi sektoriga. selline partnerlus tuleb välja arendada ja mis mind isiklikult rõõmustas, oli, oli ähm, telekommunikatsiooni äh, turu ähm, koodeksis äh, ka äh, viide äh, standarditele ja siinkohal tuleks komisjoni poolt edeneda niimoodi, et reguleerida tuleb seda, mida Euroopa tasandil, seda, mis on tõesti kõige vajalikum. ja mis puudutab ähm, Euroopat, siis see on lihtsalt illusioon, kui arvatakse, et et äh, kõik, et 5G võrk jõuab kõikidesse äh, maapiirkondadesse, sellepärast et äh, kuskil äärepoolsemas et selleks ajaks, kui 5G võrk jõuab kuhugi äärepoolsema piirkonna kõige viimasesse külasse, siis on juba uued tehnoloogiad välja mõeldud. et 5G tegevuskava on väga oluline Euroliidul on siin veel tööd teha, me oleme maha jäänud äh, võrreldes teiste piirkondadega ja seetõttu ma tervitan ka seda tegevuskava, aitäh. So Morten Lockgaard's not here. Is Morten Lockgaard ei ole siin, kas on veel keegi siin? Tiita on tema variraportöör, palun. suur aitäh, ma vabandan Morteni eest, et ta ei saanud siia täna tulla, aga ta tervitab kahte komisjoni teatist ja tahab öelda ähm, arvamuse eelnõu eest raportöörile aitäh. 5G ühiskond äh, väärib eraldi raportit. IMCO raport on natukene tehniline ja, ja keeruline, see on võib-olla ehk ülekoormatud kui jõulupuu ja muidugi tuleb arvestada, mida me tahame saada harmoneeritult digitaalselt ühtselt turult ja ta on teinud mõned väiksemad muudatusettepanekud, et teatud asju rõhutada, tänan. kas rohelistelt on keegi, kes soovib sõna võtta või mõni teine kolleeg? me anname siis raportöörile sõna. ta ei soovi sõna, kas Euroopa Komisjoni esindaja soovib sõna, palun. Um, uh, thank you very much. suur aitäh. proua esinaine, ma tahaksin komisjoni poolt tervitada seda raportit, selle elemente, mida täna siin tutvustati gigabitiühiskonna puhul on eriti oluline rõhutada seda, et äh, hea kvaliteediline äh, kommunikatsioonistruktuur on tähtis mitte ainult 5G kasutajatele või loojatele, vaid kogu ühiskonnale, digitaalsele ühiskonnale ja me äh, oleme täiesti samasugustel arvamustel, kui täna siin kõlasid. loomulikult on tähtis see, et maapiirkonnad maha ei jääks nendest arengutest. loomulikult oleme me härra Šulikuga täiesti nõus, sellepärast et äh, tõesti äh, kõik väikesed külad ei saa 5G, 5G tehnoloogiat otsekohe, aga meil peaks vähemalt eesmärk olema aasta kaks tuhat kakskümmend viis, vähemalt investeeringute seisukohast on see tähtis, siduda eh, kõik saja megabitti sekundi ühendusega, mida oleks siis viie G-ni võimalik edasi arendada. nagu eh, ma ütlesin, avalikkus on äh, huvitatud sellest, äh, me peame ise olema ka ambitsioonikad, äh, ükskõik milline tehnoloogia, mis on liiga kallis selleks, et, et progressi toetada, tegelikult lükatakse tagasi ja et oluline on ka see, et väljakutse finantspoole pealt on ikkagi äärmiselt oluline ja jällegi, nii nagu siin öeldi, me loodame, et te toetate sellist lähenemist, mis poliitika regulatiivse poole ja motiveerimise kokku eh, ja sellega saavutatakse see, et mida ka ette ei võeta, viib meid ikkagi kaasaegse, kõrgekvaliteedilise, kõrge potentsiaaliga eh, digitaalse taristuni, mis on digitaalse ühtse turu jaoks asendamatud suur tänu, ma tahaksin ise ka paar sõna sekka öelda, mina usun südamest, et väga tähtis on maapiirkondi ühendada ja hästi ühendada, aga ma saan ka aru, et operaatorid, kes 5G-d tahavad kasutusele võtta linnapiirkondades, räägivad, et vastavad äh, aparaadid peavad olema paigaldatud iga kahesaja meetri tagant ja seda ei ole võimalik maal teha. ilmselt on vaja mingit hoopis, hoopis teistsugust tehnoloogiat, et tagada ta maapiirkondade ühendatavus ja sellest tuleb aru saada. linna ja maa vahel on lihtsalt põhimõttelised erinevused. ja nüüd äh, muudatusettepanekute tähtaeg on valentiinipäev, sõbrapäev, see on kõik sellepärast, et me armastame 5G-d ja gigabitti ühiskonda. nii kell kaks päeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja järgmine päevakorrapunkt on meil Pascal Durani raport ja see puudutab äh, tarbijate jaoks ähm, tarbekaupade pikemat eluaega ja peab ütlema, et et äh, selle teemaga pidi väga kaua ootama, igal juhul nüüd on väga hea, et, et te tegite, tegelesite selle teemaga. Pascal Düran, tutvustage meile seda raportit, palun. Äh, Viki. Äh, suur aitäh, Viki, teen väga kiirelt, kuigi minu teema ei ole nii atraktiivne kui valentinipäev, aga see on teema, mis on suhteliselt tähtis ikkagi. tahtsin lihtsalt natukene kontekstist rääkida äh, millest see raport valmis. lihtsalt sellepärast, et äh, me oleme kollektiivselt aru saanud sellest, et Euroopas on keeruline arendada sellist tööstust, mis tõesti kvaliteettoodangut annab. see peaks meie tunnusmärk muidugi olema, see kvaliteet ilma, et ähm, et siis tarbija selle vastu äh, huvi ei kaotaks. nüüd ähm, komisjon, äh, ettevõtjad, tarbijad, äh, ametiühingud on äh, võtnud siin paar aastat tagasi vastu äh, teatise, et äh, me tahaksime äh, pikema kasutuseaga tarbekaupu, et tööstust hinnatakse, et tarbija mõistaks tööstureid paremini ja et kõik oleksid rahul. nüüd see raport ei ole käsitlenud mitte ainult sellest mm, kavandatud aegumisest rääkinud, mis on tegelikult Ähm, osa väga paljust õigustikust juba Euroopa Liidu liikmesriikides, aga ähm, me äh, räägime millestki, mis tõesti ohustab meie tööstustoodangut ja see on täiesti marginaalse äh, tähtsusega. ega tööstus ei taha ju äh, meelega kahjustada oma, oma reputatsiooni. ma tahaksin oma raportist pigem tõsta esile Euroopa tööstust eh, ja kasutada ära seda, et meil on eh, paremini kvalifitseeritud tööjõud kui mujal maailmas ja ka meie tooted, mis on eh, ka ühed parimad maailmas. ja meil on ka oluline ostuvõime, Euroopa kodanikud, tarbijad või vähemalt osa nendest on ikkagi informeeritult valmis rohkem maksma just Euroopa toodangu eest nüüd äh, see on kontekst, need on need äh, uuringud, mis on läbi viidud, kaasa arvatud meie komisjoni poolt ja mm, Kristel Schaldemose ENVI komisjonis äh, on samuti näidanud seda, et et meil on võimalik äh, leida teatud konvergents äh, erinevate äh, oluliste aspektide vahel selle teema puhul ja ma ei taha liiga pikalt rääkida, mis on need teljed, millel me oma tööd tegime. tarbija ja töötajate jaoks on tarbesemete parandatavus, võtame näiteks iPhone'i, klassikaline näide, meil on juba iPhone seitse aga kuni iPhone neljandani olid äh, patareid lahutamatud telefonist ja ilma telefoni purustamata ei olnud võimalik äh, patareid eraldada. see on nagu auto, millelt ei saa rehve ära võtta. siin ei ole mingit pettust, ega Apple ei taha oma, äh, oma telefone lasta purustada, aga öeldakse, et noh, pole hullu, tarbija ostab uue telefoni. aga näete, see uus eksemplar maksab kaheksasada eurot ja enamus inimesi ju ei saa niimoodi telefone välja vahetada. Ameerika tarbijad muide on nõudnud seda, et äh, alates äh, uutest mudelitest on äh, see patarei kruvidega kinnitatud äh, telefonil, seda võib eraldada. ja muide, samamoodi võib erinevaid, erinevaid näiteid tuua. Ähm, mul on näiteks ähm, e-, elektrooniline pesumasin, aga elektroonikas on mingi viga, ega ma ei hakka ju te tervet pesumasinat välja vahetama selleks, et mingisugune elektriühendus või, või elektrooniline probleem on selles masinas. näete, minu sõber Schwab näiteks on rääkinud Saksamaalt, Saksamaast, kus on tohutult äh, töökohti ära kadunud just parandussektoris, aga varem oli ju Euroopas kvalifitseeritud tööjõud, kä-, käsitööliste oskused, mis on kaduma läinud, see on rumal, äh, töökohad on kaduma läinud ja, ja mõelge, milline on äh, kõigi nende toodete tooraine hind, metall, haruldased metallid, see maksab kõik midagi, teras maksab, kütus maksab, kõik maksab. seega püüdkem nüüd koos ettevõtete ja ähm, ametiühingutega nüüd kokku leppida, meil ei ole äh, vaja selliseid tooteid, mis, äh, mida turul ei sobita, ei, me tahame et äh, toodete eluiga pikeneks, sest äh, me oleme soovinud ikkagi Euroopast kõik kvaliteetseid tooteid näha. näiteks Saksamaa kvaliteetsed autod, suurepärane näide, elektroonilised või elektrilised kodumasinad. Äh, tehkem nüüd jälle nii, et tooted on pikema kasutuseaga äh, nii-öelda kestuskaubad äh, ja teiseks äh, tähtis on ka informeerida tarbijat, kui tarbija ostab midagi, siis sellel on ka sotsiaalne mõju. vaesemad inimesed ostavad öö, odavamaid asju, aga need on sageli kusagil Hiinas või mujal valmistatud, Euroopa Liidust on äh, tööjõud äh, ära läinud ja lõpuks, äh, kui neid odavaid tooteid tuleb välja vahetada, siis maksavad kõige vaesemad kõige rohkem. Need olid minu nii-öelda kõige olulisemad sõnumid, ootan teie muudatusettepanekut. tarbimine, tööhõive, kvaliteet, kestvuskaubad, tooraine kokkuhoid, need on minu põhiteljed, tänan. Thank you um,. The... suur tänu. Adam Scheinfeld on äh, Rahvapartei variraportöör. suur tänu, proua esinaine ma ütlen otse välja oma seisukoha. nimelt äh, mulle ei meeldi see raport eriti. ma nimelt ei oska selle kohta mitte midagi öelda ja teen väga lühidalt, kui lubate. suurkuning, <laughs> Ühendkuningriik on otsustanud lahkuda Euroopa Liidust. ja väga paljud äh, meie kodanikud olid jahmunud sellest uudisest ja ei saanud aru, miks see nii läks ja siiamaani Äh, oleme me üllatunud sellest otsusest. põhjus võib-olla oli selles, et inimesed ei ole lugenud seda raportit. väga paljud on meist siin kojas teinud suuri jõupingutusi selleks, et inimeste igapäevaelu muuta tagada võrdsed konkurentsireeglid ja võimalused kõigile ühtsete reeglitega ja arvatakse, et võib tuua sisse standardeid ja reegleid ja sellega muuta maailm paremaks. et niimoodi saab luua ideaalse maailma ja selles ideaalses maailmas kurjust ei olegi, ainult headus äh, valitseb. ja et tooted ei lähegi kunagi katki ja äh, neid jagatakse tasuta kõigile, kes, kellel on neid vaja ajaloos äh, on varemgi juba selliseid eksperimente tehtud, et sellised lahendused leida, mitte üksikutes riikides, aga isegi riikide liidud on proovinud selliseid lahendusi ja taheti neid juurutada ka poliitiliselt. ja mõte siis seisnes selles, et äh, kõigil on äh, võimalus saada kõike, mida hing ihkab lõpptulemuseks on see, et nüüd on sellest jäänud äh, maailmas muuseume, kus selliseid eksperimente kirjeldatakse äh, ja läbi elatakse Kuuba ja Põhja-Korea veel. Äh, need on need kantsid, kus veel usutakse, et rakenduvad need ideed. kahjuks ülejäänud maailmas, ka selles riigis, mida esindan siin mina, saime me mõne aastakümnega aru, et selline idee fiks ei too soovitud tulemusi. minu eesmärgiks ei ole siin kedagi heidutada, aga ma olen veendunud ja minu kogemus äh, siin kojas on näidanud, et isegi kõige jubedamad äh, raporti eelnõud äh, lõppkokkuvõttes võetakse ikkagi vastu kuidagimoodi. ja mõned kõige radikaalsematest ettepanekutest. jah, neid küll muudetakse siit ja sealt, aga mina loodan, et see asi ei jõua kunagi hääletuselegi. ja ütlen teile, härra või proua esimees, et väga paljud muudatusettepanekud, teate, ma kavatsen neid esitada palju siia raportisse. väga palju. ma ei taha siin olla negativist, proua esinaine ma ei taha kogu aeg olla negatiivselt meelestatud eh, ja leida kogu sellest asjast eh, midagi positiivset. nojah, keskkonnakaitse võib olla kahekümne esimese sajandi ühiskond eh, loomulikult peab oma saatusega olema kursis, et tuleb loodusvarasid kaitsta ja nii edasi. aga kui jutuks tuleb majandus, siis viimaste aastasadade jooksul pole keegi ära suutnud tõestada, et äh, majanduskasvu ja töökohtade loomiseks äh, oleks paremad mudelid kui see, milles me praegu elame. ja tarbijate õiguste kaitse ka. Äh, see ei ole tagatud mitte kuidagi paremini muuga kui vaba turuga. mitte üheski paigas siin maakeral pole tõestatud mulle vastupidist. ja see raport teate, sellel ei ole mitte mingit pistmist turumajandusega, konkurentsivõimega või tööturureeglitega. suurepärased mõtted, kui neid lugeda, huvitavad, aga lõpptulemus võib-olla on hoopis vastupidine sellele, mida esialgu sooviti. Te tõite ise iPhone'i näite ja rääkisite, et need äh, ühes iPhone'i versioonis ei olnud võimalik äh, akut eraldada ülejäänud telefonist. ma ise ostsin ka endale iPhone'i ja kui akuga tekkis probleemi, otsustasin ma, et Apple ettevõte äh, ei ole minu ootustele vastavalt äh, tegutsenud ja vahetasin äh, iPhone'i välja ja ostsin selle asemel Samsungi endale ja siis te rääkisite vaesematest tarbijatest, kes äh, selliseid kalleid tooteid endale osta ei saa, vaid peavad rahulduma odavamate toodetega, ükskõik kus nad on siis toodetud Saksamaal või kuskil mujal. aga, ja te ütlesite, et, äh, et neil ei ole raha üldse millegi ostmiseks, no vot, elu ongi selline kõikide toodetega on nii, kui sa saad seda endale lubada, saadki endale lubada ja kogu lugu ja kui ei saa, siis ei saa. elu pakub igal, iga päev meile aga uusi võimalusi, aga seda seadusandlus ei saa muuta, et millised need võimalused on. seda saab muuta ainult siis, kui eh, muutub majandus- või sotsiaalpoliitika, aga selles raportis mitte midagi taolist kirjas ei ole suur tänu, Liisa Jaagonsaari vist, kui ma ei eksi. jah, suur tänu. üsna värskendav sõnavõtt, härra Scheinfeld, aga tuleb tõdeda, et olen teisel seisukohal. turumajandus on suurepärane asi, aga turumajanduses äh, on ka oma reeglid, on keskkonnareeglid, tööaja reeglid ja nii edasi ja selles peitubki turumajanduse kõige positiivsem külg aga selle raporti puhul ma ei ole nõus ka raportööri seisukohaga, et see teema ei ole eriti atraktiivne, on küll atraktiivne ja rahvale meeldib, sest et see puudutab nende igapäevaelu. ja me teame ju seda, et tootel on, et turul on tooteid, mille elu jaoks ongi üks äh, aasta ja meelega. no näiteks äh, kohvimasin, ise ostsin ka endale kohvimasina Ehm, aasta pärast enam ei töötanud, eh, siis ma läksin poodi ja ütlesin, et eh, miks see nii on ja ta ütles, et noh, et see on meelega nii siia pandud plastiktükk eh, selleks, et see toode ei kestakski kauem kui aasta, ei peaks vastu kauem kui aasta, nii et tegemist on tarbijatele olulise teemaga, siin raportis on väga olulisi aspekte. loomulikult kõik sõltub lõppkokkuvõttes tarbijast ja tarbija käitumisest. et kui raiskav äh, Äh, on äh, tarbija ja kuidas ta reageerib äh, sellele, et visatakse ära kogu aeg seadmeid või tooteid ja milline võiks olla säästvam versioon. tarbijate teadlikkuse tõstmine on väga oluline, aga ühiskond võiks ka motiveerida tarbijaid ja, ja motiveerida toodete valmistajaid pikaajal, eh, eh, pikaajalisemate toodete toetamiseks. väga tähtis on see, et eh, tarbijal peab olema võimalus garantii ajal saada uus toode või peab talle pakkuma võimalust toodet parandada ja selles mõttes ma ei ole nõus raportööri seisukohaga. üks punkt veel, väga selgelt peab olema paigas see, et äh, ostja ei pea tõestama seda, et miks on tekkinud rike. Gebhardi raportis oli ka see väga selgelt välja öeldud. et äh, asja parandamine oleks võimalik, selleks on vajalik, et turul oleks ka varuosi ja see iPhone'i näide tõestab tõesti seda, et äh, vaadake, mis meie ümber toimub on äh, tulnud äh, turule juba väikseid selliseid telefoni parandamise äh, par-, telefoni parandusi ja selles mõttes turg tõesti siin reguleerib seda asja. aga nüüd siis see Euroopa mõõde siin. Euroopa peab endale eesmärgiks seadma hea kvaliteedi, see nii-öelda made in Europe kaubamärk on meie jaoks tähtis Euroopa ei saa mitte kunagi ilmselt äh, konkurentsis püsida, kui meie toodete kvaliteet on kehv või, või meie keskkonnastandardid, sotsiaalsed äh, standardid äh, on nõrgad. ja selles mõttes on selle raporti sätted väga tähtsad. ja nüüd, mis puudutab seda toodete valmistamist meelega lühikeseks ajaks see on äärmiselt negatiivne ja Euroopa Liit ja meie parlamendis oma raportis peame sellisele praktikale vastu astuma. see ei vasta ringmajanduse põhimõtetele ega ka keskkonnakaitse äh, eesmärkidega ei lähe kokku ega muude keskkonnanormidega. ja selles mõttes meie pikem eesmärk võiks olla, et äh, selline äh, toodete tootmine aastaks kaheks peaks olema keelustatud, kui see oleks kuidagi võimalik. ma olen nõus sellega, mida ütles raportöör, et on kolm võtmetähtsusega terminit siin, tarbijakaitse, eluiga ja praktilisus ja ma toetan neid, see raport on rahvale oluline raport ja sellega me suudame näidata, et me, Euroopa Parlament tegeleb rahvale oluliste asjadega Dan Dalton on ECR äh, variraportöör ja andis oma jutupunktid mulle edasi, ta vabandab, et ei saa osaleda tänasel kohtumisel, aga Dan Dalton tahaks tänada raportööri tehtud töö eest selle raporti eelnõu kallal. Dan on öelnud, et see on väga huvitav teema ja ilmselt muutub järjest olulisemaks, kuivõrd tarbijatooted arenevad pidevalt edasi ja kasutavad äh, järjest rohkem ressursse kui kunagi varem. ta arvab, et me peame leidma tasakaalu keskkonna ja ülekulutamise vahel ja tagama tarbijatele soodsad hinnad. ettevõtetele pan-, peab andma aega kohaneda oma, kohandada oma ärimudelid ringmajanduse põhimõtetele. see ei tähenda mitte ainult seda, et me pöörame sellele tähelepanu tootekujunduse faasis, vaid ka arendame töötajate tehnilisi oskuseid edasi. nüüd konkreetsetest valdkondadest rääkides, kõigepealt parandustööd meie raportöör on nõus äh, selle kontseptsiooniga, et äh, toote parandamist peaks edendama selleks, et äh, raiskamist, saastamist ja kulusid kokku hoida. aga me ei taha, et tarbijad peaksid pidevalt sellesse nõiaringi siis jäämagi, et tekib, asi läheb katki, parandad, katki, parandad, katki, parandad. ja Euroopa Liidu äh, käega äh, toodete direktiivi kohaselt äh, tarbijalt võetakse ära õigus äh, hinnaalandusele või vahetusele, kui äh, ükskord on asja parandatud ja parandatud valesti ja see tähendab seda, et tegelikult tarbijal ei jäägi muud üle, kui ta satubki sellesse tsüklisse, läheb, asi läheb katki, pane, viid parandusse, asi läheb katki, viid parandusse. see ei ole vastuvõetav meile ja nüüd äh, vastupidavus. väga paljud kallid äh, vastupidavad tooted peaksid kandma pikemat garantiid kui teised e, e, tooted või ettevõtted ja ettevõtteid tuleks motiveerida e, pikema elueaga toodete valmistamist, eriti kui on tegemist kallimate toodetega või äh, sagedasti kasutavate toodetega. mõnedes liikmesriikides ongi juba mindud kaugemale selles valdkonnas ja ei tohiks tarbijatelt juba neile praegu antud õiguseid ära võtta ja seega tuleks üle vaadata sõnastus miinimumharmoneerimise osas selle raporti puhul ja meie variraportöör ootab koostööd variraportööride ja raportööriga selle raporti kalval ja tal on kindlasti esitada üsna mitu muudatusmärk äh,, muudatusettepanekut mul on ka endal märkuseid enda poolt, aga räägin hiljem Tiita Šaransova ALDE fraktsiooni nimel. suur tänu, proua esimees, ka mina tahaksin tänada raportööri selle raporti eelnõu eest, ma toetan seda algatust, et meil oleks raamistik, mille alusel oleks võimalik äh, edendada toodete elu ja pikendamist, kuivõrd see kontseptsioon praegu Euroopa Liidu seadusandlustest ja poliitikatest on puudu. on täiesti selge, et toodete elu ja pikendamine toob endaga väga paljudes sektorites kaasa hüvesid ja ühiskonnale laiemalt ka. on kaks peamist faktorit, mis mõjutavad toote eluiga, tarbija ja tootja. mõlemaid tuleb motiveerida eraldi selleks, et nad aktiivselt hakkaksid toodet eluiga pikendama. ja selles raportis on tarbijate motiveerivaid meetmeid väga palju, selge informatsiooni esitamine, info kohustuse harmoneerimine, toodete elu ja osas euro üle Euroopa Liidus kohustuslikuks tegemine. me peame toetama ka ökodisaini valdkonda selleks, et tooted tooted oleks siis vastupidavamad. kuid äh, see raport võiks minna isegi kaugemale ja detailsemalt selgitama seda, et milliseid samme võiksid tootjad astuda toodete eluea pikendamiseks. kui me tõesti tahame tuua kaasa nihke, milles äh, osalevad nii tarbijad, kasutavad siis tooteid pikemalt või taaskasutavad tootjad ja kui me tahame, et tootjad tõhusamaid ja äh, pikema eluga tooteid Äh, tootaksid, on äh, raporti eesmärk täiesti õige. aga ma ei ole nõus äh, teatud sätetega, näiteks nagu kohustuslikud märgistused. me peame olema ka väga ettevaatlikult, kui me nõuame tarbijatelt midagi, et me ei loo ka näiteks infokuhja, mis hoopis võib-olla abistamise ajal ajab segaduse tarbija. toodete elu ja seire võib äh, osaliselt äh, ka mõjutada tarbijate valikuid äh, tulevikus ja võib-olla soovitused elu ja pikendamiseks võib-olla mõnele võivad tunduda kui toote karantiina, mis nad, mida nad ei ole. ja sama puudutab lõiget seitseteist ja üleskutset hinnata eluea pikendamise märgistust äh, tagatise märgitustega, see läheb otseselt vastu praegusele seadusandlusele. on veel aspekte, mille osas mul oleks raske olla nõus raportööriga puht praktilisest äh, küljest, näiteks lõige kakskümmend üks, seda on äh, minu meelest täiesti võimatu rakendada. kuidas me saame selle vajalik äh, uuendamine ära defineerida. meil peaksid olema väga selged definitsioonid äh, paigas, muidu on rakendamine võimatu. lõige kuusteist, äh, näiteks planeeritud toodete aegumine. see on teema, jah, sellest asjast rääkides, aga tuleb leida kõige parem viis sellega võitlemiseks väga raske on tõestada, et kas ühe toote eluiga ongi plaanitud teat-, et kas üks toode ongi plaanitud vastu pidama teatud aega või ei. ja minu meelest see välja pakutud lahendus praegu ei ole äh, hea lahendus, võib-olla peaks mõtlema teistele lahendustele. näiteks äh, võiksime rääkida koherentsest süsteemist, millega oleks võimalik testida siis sõltumatult seda, kas äh, toode ongi planeeritud vastu pidama väga lühikest aega või ei. ja siis kaebuste mehhanism Euroopa Liidu tasandil, millele te tähelepanu viidata, kuidas see oleks teistsugune kahest mehhanismist, mis on juba praegu pa-, ähm, paigas alternatiivne vaidluste vahendamise mehhanism ja online vaidluste vahendamise mehhanism ja kuidas see uus süsteem neid võiks täiendada. aga ma tervitan seda raportit, see on oluline esimene samm selleks, et selge ja koherentne raamistik anda Euroopa Liidus toodete eluea pikendamisele ja ma kavatsen omalt poolt esitada ka mõningaid muudatusettepanekuid vastavalt sellele, mida ma just praegu ütlesin ja ootan edasist koostööd teiega selle teema kallal. aitäh, kuue nimel ei ole sõnavõtusoovide EFTD, kolleeg Sulo. aitäh, proua esimees ma sooviksin tänada raportööri nende positiivsete ähm, algatuste eest, sellepärast et te toodate eluiga tuleks, eluea pikendamist tuleks edenda ja meie kolleeg ütles, et sellega soovitakse meie turgu kontrollida, osaliselt ma võin sellega nõustuda. sellepärast, et see põhimõte, et ostame, viskame ära, selline põhimõte, nagu kolleeg ise ütles, tekitab probleeme. me oleme juba harjunud sellega, et me peame tooted kiiresti asendama selle tõttu, et nad enam ei äh, toimi või et me arvame, et nad ei ole enam kaasaegsed. ja sellel on väga negatiivsed mõjud ka keskkonnale, see tähendab, et äh, väga palju ressurssi tarbitakse ära ja samas ähm, toote tõhusus on väga madal ja massiliselt toodetakse selliseid mm, tooteid. eelkõige just äh, kolmandates riikides, kus on tootmiskulud äh, väiksemad. nii et äh, me peaksime võib-olla olukorda muutma, just pärandatavus oleks see teema, millega tuleks edasi liikuda. oluline tagada see, et toode taas toimiks see kindlasti avaldaks positiivset mõju keskkonnale, samuti ka meie sotsiaalmajanduslikule küljele. sellepärast, et kui soovitakse mingit toodet remontida, siis selleks on vajalikud ka teatavad äh, oskused, teadmised ja selle alusel saaks jällegi uusi projekte kavandada. nii et äh, me ei saa seda lihtsalt kõrvale jätta. ja tänu sellele Ehm, pärandatavusele me saaksime siin ka olukorda paremusele pöörata. samuti, mis puudutab äh, varuosi, siis äh, see ei peaks olema seotud mitte tootjaga, vaid ähm, siin oleks vaja ikkagi toode varuosade tootjatest lahti siduda, seda edendaks ka VKE-de konkurentsivõimet samuti tuleks tagada, et tooted oleksid taaskasutatavad, mitte ainult parandatavad. tähtis on see, et toode ehm, saaks mingi lisafunktsiooni ka siis, kui see põhifunktsioon enam sajaprotsendiliselt ei, ei toimi. ja paar kommentaari ka raporti kohta ma ei ole nõus ähm, selle lähenemisega, mis on valitud tarkvara osas, sellepärast et tarkvara on oluline äh, toote komponent ja seda pidevalt edasi, ähm, arendatakse pidevalt edasi ja kui siin mingid piirangud sisse viiakse, siis see tähendaks, et see mõjutab negatiivselt ka selle sektori konkurentsivõimet. me ei peaks siin mingisuguseid ajalisi piiranguid ja ettekirjutusi tegema tarkvara arendamisele. pigem vastupidi kaasajastamise puhul tuleks tagada ka sellega, et see ei mõjutaks kuidagi toote toimimist. me rääkisime siin juba mobiiltelefonidest, see on väga heaks näiteks. nii et me ei pea ju eeldama seda, et äh, tarbija peab pidevalt oma telefoni tarkvara uuendama ja kui ta seda uuendab, siis äh, korraga tema telefon enam ei toimi, sellepärast et uus tarkvara enam ei toeta selle telefoni ähm, funktsiooni, funktsioneerimist. nii et ka selle aspektiga tuleb arvestada. ja kolmas punkt, äh, garantiid. siinkohal ma paluksin, et raportöör pööraks tähelepanu ka sellele, et praegu parlamendis arutatakse ka lepingu määrust ja ma ei sooviks, et see, mida see, mida selles äh, määruse ettepanekus arutatakse, oleks kuidagi vastuolus, vastuolus äh, selle teise määrusega, mis puudutab lepinguõigust. meil on nüüd veel mõned äh, sõnasoovijad ja vaid mõned minutid veel jäänud, nii et tehke lühidalt ja kõigepealt siis Kristel Schaldemose, palun. suur tänu proua esimehele, suur tänu ka härra Turanile, see on väga hea raport. ja see on ka väga oluline teema. Pole mingit kahtlustki, et toodete pikem eluiga toob endaga kaasa terve rea eeliseid, see on hea keskkonnale, jätkusuutlikkusele, samuti kohalikele töökohtadele Euroopas ja samuti ka tarbijatele ja see, oluline on ka see, et tarbijad võivad siis eeldada, et kui nad ostavad mingi toote, et see ka pikemat aega vastu peab ja seetõttu on väga positiivne, et me üritame seda teemat ka täpsemalt ja konkreetsemalt käsitleda. ja ma tooksin ühe näite Rootsist. Rootsis otsustati äsja, et käibemaksu vähendatakse parandatavatele toodetele, näiteks kui jalgrattaid, rõivaid äh, saab parandada, siis see kajastub ka käibemaksus, mis kohaldub nendele toodetele. ja samuti saab äh, selle, sellega, sellise meetmega ka töötasusid äh, kujundada. nii et ma arvan, et see on väga hea algatus, väga hea stiimul selleks, et toodete eluiga pikendada loomulikult me peaksime ka vaatama, mida siin maailmas tehakse selles osas, et võib-olla saaks veel mingisuguseid äh, stiimuleid toodete eluea pikendamiseks. nüüd edasi, ma arvan, et ähm, märgistuse osas ma tean, et on eriarvamusi, aga mina leian, et selline märgistus on ikkagi oluline, tarbija teaks, kui kaua see toode vastu peab, kas mitu töötundi või, või midagi sarnast, nii et ma arvan, et selles suunas tuleks edasi töötada ja sellisel juhul on ka tarbijal käes mingisugune vahend, mille alusel ta saab ähm, pikema eluaega toot valida. jah, loomulikult sellel on tagajärjed ka teistele valdkondadele, aga igal juhul ma soovin tänada härra Türandi, minu meelest on tegu väga hea raportiga. Thank you, Madam Chair. Uh, I would like to proua Paulson, aitäh, mina sooviksin tänada ähm, raportööri selle kõikehõlmava lähenemise eest ja põhjaliku lähenemise eest. mis puudutab ähm, varuosade ähm, vähesust, siis see on üks teema, mille üle tarbijad kõige rohkem kaebavad. nii et mul on väga hea, et raportöör seda teemat on käsitlenud, see puudutab seda kavandatud aegumist oluline on see, et varuosad oleksid odavad, sellepärast et tarbijad kaebavad, et selliseid varuosi kõigepealt ei ole ja kui neid on, siis nad on väga kallid. et eh, pigem on, nad ostavad uue toote selle asemel, et olemasolevat toodet eh, parandada. ja ma arvan, et seda teemat tuleb käsitleda siis ka ökodisaini või garantiide direktiivis. ja eh, nagu raportöör mainis, siis seitsekümmend protsenti meie tarbijatest ikkagi eelistavad parandamist uue toote ostmisele ja ka M MSK uuring on näidanud, et ähm, vastav märgistamine ähm, mõjutas ka positiivselt toodete eluea pikendamist. ja see on selline kontseptsioon, millega tuleks äh, edasi töötada Euroopa Komisjonis ja seda tuleks rakendada kõige mõjusamal viisil mõju majandusele on vägagi palju arutatud, aga uuringud on ka näidanud, et toodete taaskasutamine ja selle osade taaskasutamine loob tegelikult rohkem töökohti kui taaskäitlemine või lihtsalt nende minema viskamine. ja praegusel hetkel on väga oluline näidata, millised on Euroopa Liidu eelised ja abi igapäevaselt Euroopa Liidu kodanikele ja ma arvan, et just selles valdkonnas me saaksime väga positiivse sõnumi saata. aitäh, Lucy Anderson, palun! aitäh! ma arvan, et see raporti projekt on vägagi teretulnud. ja mis puudutab seda teemat otsastust, siis ähm, see on seotud ka ähm, teiste toodete aruteluga ja te teate, et selle vastava õigusakti kohaldamisala soovitakse laiendada mitte ainult äh, nendele toodetele, mis ostetakse online, vaid ka äh, nendele toodetele, mis ostetakse ükskõik kus liikmesriigist. ja äärmiselt oluline on see, et et äh, tarbija õiguste kaitse oleks tagatud selles valdkonnas ja seetõttu on väga teretulnud tänase, täna selle teema arutelu. sest meil on vaja meetmeid, mis vastavad ka äh, kaasaegsele mm, maailmale ja üks äh, asi, mis siin tõstatub, on äh, seotud ka toodete tüübiga. me peame vaatama, millises, millistest toodetest me räägime, et ka siis, kui me muutmisettepanekuid esitame, siis me peame arvestama ka sellega, et millist millistest tooteliikidest me räägime, kas kallist nõudepesumasinast või siis jalatsiparist. ja me peame arvestama ka sellega, et mitte kõik tarbijad ei saa raha kulutada väga kallistele toodetele, kindlasti sellega tuleb ka arvestada, aga see, et ähm, turumajandus äh, lahendab kõik probleemid, see on tegelikult va täielikus vastuolus äh, sellega, mida me parlamendis äh, ikkagi usume, sest äh, turumajandus on äh, seotud äh, ka tarbijate kaitse ja keskkonnakaitse kõrge standardiga ja seetõttu me ei saa öelda, et ainult turumajandus kõik probleemid lahendab. nii et ma loodan, et me liigume siin edasi, nii et see kindlasti mõjutaks positiivselt ka lepingute küsimust ja vastavat õigusakti, samuti mis puudutab ähm, materiaalseid tooteid ja sellega seotud arutelusid ja kõiki muid sarnaseid valdkonnatöösid, mida me parlamendis praegu läbi viime. Evelin Gebhardt, palun. aitäh! ka mina sooviksin tänada härra Turani selle väga hea raporti eest. ja tuleksin kahe küsimuse juurde, mida ma siin kuulsin. esiteks, et äh, tegu oleks justkui müügiõiguse äh, dubleerimisega, see ei ole õige, sellepärast et äh, siin on ikkagi tulevikule orienteeritud teemad, see puudutab äh, meie kodanike õigusi ja kaitset toodete ostmisel, see puudutab ka toodete kujundamist ja oluline on see, et me pikas perspektiivis ikkagi saaksime tagada usa-, kodanike usalduse nende toodete vastu, mida on toodetud Euroopa Liidus ja see on oluline ka töökohtade loomiseks konkreetsetes valdkondades, kus nimelt tegeletakse parandustöödega, see on ka tähtis praeguses turuolukorras mõningates liikmesriikides. teiseks, ma olen vägagi vastu sellele teooriale, et turu reguleerib, turg reguleerib kõike. ja et see äh, raport ei too midagi positiivset kaasa. sest kui me mingisuguseid äh, õigusi ei loo, siis sellisel juhul kehtib ainult äh, tugev õigus, mitte, mitte kodanike õigus, mitte VKE-de õigus. õiguse saavad ainult suurettevõtjad, et nemad siis saa, saavad raha sealt, kus võimalik ja ja ma ei usu, et nende sellise tegevuse eesmärgiks on just töökohtade loomine, nii et lähtuda, et turg reguleerib kõike, see on väga vale. ja need, kes seda teooriat pidevalt levitavad, peaksid ikkagi tõele näkku vaatama ja mõistma, et selliselt me küll poliitikat kujundada ei saa. Andres Švaab, palun. suur tänu, proua esimees ma sooviksin ka äh, kolleeg Türani tänada selle eest, äh, ta on siin tekitanud oma äh, raportiga väga huvitava arutelu. et tegu on vägagi õigustatud arutelu teemaga meie komisjonis. ma tuleksin kolme punkti juurde. kõigepealt tõepoolest on selliseid olukordi ja Lucy Anderson ka ühte kirjeldas, kus ähm, tarbija juba praegu kehtiva õiguse alusel ei saa täiel määral oma õigusi kasutada ja siis me peame ka vaatama siinkohal, mida me saaksime ära teha. meil on praegu terve rida õigusettepanekuid, et kui need korralikult rakendatakse, siis sellel Jussi Andersoni kirjeldatud juhtum, ei vabandust, see oli siiski meie Soome kolleeg Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, et et mis sellised juhtumid tulevikus ähm, kõrvaldaks. ja oluline on see, et tarbija saab äh, garantiist tulenevaid õigusi ka kasutada ja ja praegu on see liikmesriikide pädevuses, kui seal mingeid probleeme tekib, siis me peaksime ikkagi sellega konkreetsemalt tegeleda ja see, mida ütles proua Schaldemose, see on tõesti väga huvipakkuv, et mina ei teadnud, et, et, et Rootsis äh, et, et Rootsis on konkreetseid samme juba võetud selleks, et kaaluda, kuidas saab e järgnevaid eesmärke saavutada. Need atraktiivsed tooted, investeeringud teenustesse ja samaaegselt on tähelepanu all just need tarbijad, kes ei saa endale kalleid pikema elueaga tooteid lubada. nii et et loomulikult oleks see väga positiivne, äh, kui toodete eluaeg oleks pikem, aga keegi peaks ka selle, need kulud äh, äh, kinni maksma, aga samas oleks see vale, vale, kui just vaesemad peaksid need kulud kinni maksma. ja, ja võib-olla saaks härra raportöör seda Rootsi näidet ka rohkem käsitleda oma dokumendis, sellepärast et see annaks siis ka äh, erinevatele riikidele võib-olla äh, stiimuli, äh, kuidas oma turgu kujundada selliselt, et selline süsteem tõesti toimiks, nagu kolleeg Rootsist selgitas. proua Ford, ma teeksin ka paar äh, märkust. esiteks, me ei peaks eeldama seda, et kõikides sektorites tootede elueaeg lüheneb ja kui me räägime näiteks autotööstusest praegu, siis aina vähem autosid äh, tuleb töökotta, sellepärast et äh, digitaaltehnoloogia abistab juhte ja ennetab õnnetusi, nii et nemad tegelikult juba äh, töötavad eluea pikendamise suunas ja siin natukene räägi-, mainiti ka digitaaltehnoloogiat, nimelt digitaaltehnoloogia on ka muutnud ähm, toodete ähm, parandamise, näiteks näiteks minul, minul on ah, ahi läks katki, ma üritasin leida varuotsi ja Youtube'ist ma nägin, kuidas mikrolaineahi ära parandada ja siis ma saingi oma Philips mut- äh,, kruvikeerajaga vähem kui kümne minutiga selle mikrolaineahi ära parandatud. nii et äh, ma arvan, et äh, kui tootjad ka varuosi pakuvad, siis äh, tarbijad pigem ostavad neid tooteid, millega ka varuosi äh, saab. nii et, äh, et nii et ma ei tea loomulikult, kas kõik teenused, tooted tuleb tasuda toodeteks teha, sest ma olen päris kindel, et ma oleksin maksnud ka selle eest, et mind oleks õpetatud, kuidas seda remonttööd teha. ja siin räägiti ka sellest, et ähm, liikmesriigid peaksid investeerima mm, toodete eluea pikendamist, aga ma leian, et äh, siinkohal tegelikult on juba väga palju ära tehtud ja ma ka tingimata ei näe vajadust selle järele, et oleks vaja sellist Euroopa Liidu ähm, märgist äh, selle kohta, kui pikk see ähm, toote eluiga on, sellepärast et sellisel juhul oleks sellel tootel võib-olla keerulisem ka turule jõuda, nii et et võib-olla ma leian, et selliseid lahendusi võib-olla ei ole vaja, aga igal juhul ma ootan huviga meie edasist koostööd ja nüüd härra raportöör, palun. Merci, Viki. suur aitäh, Viki. tore, kui me kõik ühel meelel oleme kollektiivne intelligents on ikkagi palju olulisem kui üksikud otsused, nii ma ei taha siin pikalt sõna võtta, meil on vaja muid asju ka siin arutada, tahtsin lihtsalt öelda, et ma olen tänulik teie sõnavõttude eest. on selliseid punkte, millega ollakse nõus, on punkte, mida on vaja parendada, tahtsin tagasi tulla eh, kolleeg Scheinfeldi esimese sõnavõtu juurde. vaadake, mis tähendab eh, diktatuuri tingimustes nõukogu, eh, nõukogude režiimis elada. ma eh, olen kogu aeg antikommunist olnud, aga ma olen täiesti mõistnud selles süsteemis elanute raskusi. kõigepealt tahaksin öelda, et ka ideoloogiatega samamoodi ei tohi asendada uue ideoloogiaga, mis on äh, sama huuliga kestab veelgi kauem. me tahaksime keskkonda, turumajandust, ühiskonda kaitsta siin ja leida õige tasakaal nende vahel. ja ma rõhutan seda, et minu raport tegelikult lähtus Majanduse Sotsiaalkomitee raportist. see on organisatsioon, Euroopa Liidu organisatsioon, kes ühendab tööstureid, töötajaid ja tarbijaid ja nende raport võeti vastu ühehäälselt ja võin teile kinnitada, et mina ei tahaks sugugi seadusi luua selle äh, mõtteviisi vastu või mingisuguse ideoloogia vastu, seega äh, ma ei ütle, et eh, riik peab otsustama ettevõtete või tööt-, töötajate eest, ei, otse vastupidi, aga me peame mingisuguse tasakaalu leidma ja oma raportis püüame Euroopa tasandil eh, kaitsta Euroopa Liidu tööstustoodangut ning Euroopa Liidu töökohti. parandatavus, tagavaraosad, need on need teemad, mida tõstatati. muidugi üks asi on see, kui te ei ole nõus, aga palun ärge rääkige siin Kuubast või ma ei tea, mis riigist eh, eh, seostades seda minu raportiga, kes peaks nagu sama režiimi Euroopas toetama. seega ma ei tahaks sellist ideoloogilist nägelemist ja äh, muus osas olen ikka teistega nõus, et võib tööga edasi minna ähm,. ma arvan, et see, et me juba arutasime seda, on esimene samm progressi suunas ja läheme edasi. tänan. The... suur aitäh muudatusettepanekute tähtaeg selle raporti puhul oli samuti neliteist veebruar. ja nüüd läheme äh, kolleeg äh, Sehnalova raporti juurde, mis on väga oluline, nagu kõik meie olulised teemad ja tema raport käsitleb äh, rahvusvaheliste tarbijakaitseõigusi jõustavate või vabandust, riiklike tarbijakaitseõiguste jõustavate organisatsioonide koostööst. selle päevakorrapunkti jaoks meil äh, väga palju aega ei ole, aga tahaksin ikkagi äh, komisjoni äh, kolleegile Despinale palju, palju õnne soovida. Äh, kui sa nüüd uuele äh, valdkonnale keskendud, küberjulgeolekule, siis meie hakkame sinust väga palju puudust tundma tarbijakaitse küsimustes. raportöö, palun. suur tänu. aitäh, et te mulle sõna andsite, kolleegid, nagu siin kolleeg Vicky Ford juba ütles, see on minu dokument puudutab TKK määrust, sinna, selle on esitatud üle viiesaja muudatusettepaneku ja pean äh, rõõmuga ütlema, et enamus äh, ei soovi koostööpõhimõtteid muuta, äh, vaid pigem võib-olla natuke täiustada süsteemi, et see kahjustaks tarbijaid. nüüd et räägime konkreetsetest küsimustest. kõigepealt lisaväärtus. artikkel kaheksa näeb ette erinevate võimaluste laiendamist ja samuti ka seda, kuidas korrektiivmeetmeid kohaldatakse. see tundus olevat teie jaoks kõige huvitavam artikkel ja palju soovisid, paljud soovisid konkreetsemaid näiteid, näiteks kolleeg Kaljo tema on soovinud, et kontrolle piirataks ainult äh, nendele äh, kohtadele, kus kaupleja tõesti kaupleb, paljud soovisid andmekaitsereegleid nimetada, samuti tarbijakaitsereegleid. olen täiesti nõus sellega. Äh, siis räägiti veebilehtede kinnipanekust ajutisest sulgemisest, see peaks olema siiski erandlik ja viimase instantsi meede. kui tõesti eelnevatele hoiatustele ei vastata, siis võiks see kõne alla tulla. ma nõustun kolleeg Koiljoga, kes ütles, et see on ainult suure riski ärahoidmise puhul mõeldav. nüüd kompensatsioonidest tarbijatele, tagasimaksetele Äh, või äh, nõudele kaupmehelt kasum tagasi nõuda, et see on alati vaidlust tekitanud küsimus, alati tuleb mõelda, kas siseturumeetmed on õigustatud ja vähem tähtis pole sugugi ka äh, uute meetmete rakendamine, jällegi peavad olema adekvaatsed, proportsionaalsed, nii nagu kolleeg Ford ütles, ja alati tuleb arvestada liikmesriigi enda õigusraamistikuga, nii nagu ütles kolleeg Schwab. täitsa õige. Äh, mõnes liikmesriigis on mõnede meetmete jaoks vaja kindlasti kohtuotsust, aga me ei taha nüüd mingisuguse puuduva pädevuse tõttu ka süsteemi halvata siis räägiti uuest nähtusest, nimelt uuest mõistest liidu mõõtmega laialt ulatuslikust rikkumisest tõesti, mõnedel puhkudel on, on uurimine, rikkumise uurimine väga keeruline ja tuleb tööd koordineerida teiste liikmesriikidega. kui ma nendest äh, muudatusettepanekutest rääkisin, siis äh, meie muudatusettepanekute nõudmised on siiski madalamad kui komisjoni nõuded, näiteks räägiti äh, lihthäälteenamusest liikmesriikide ja, ja Ähm, elanike arvukuse puhul ja äh, tegelikult ma tõesti äh, mõtlen sellele, et kui midagi toimub viieteistkümnes, neljateistkümnes liikmesriigis, siis on ju selge, et tegemist on Euroopa Liidu ülese probleemiga, aga ma nõustun, me võime seda veel edasi arutada samuti oldi eriarvamusel komisjoni rolli suhtes. mina olen ise teinud muudatusettepaneku, et järelevalveasutused peavad omavahel konsulteerima, kuigi äh, ma ei tea, äh, kui entusiastlikud liikmesriigid ise võivad selles küsimuses olla. jällegi, dialoog peab jätkuma. veel üks oluline peatükk puudutab hoiatusmehhanisme. hoiatusmehhanismid Äh, võivad osutuda kasulikuks, pakkudes uurivatele asutustele informatsiooni rikkumiste puhul. ma nõustun, siin võivad kaasa rääkida tarbijaosakonnad, oh, tarbijaasutused, tarbijakaitseasutused ja nii nagu ähm, härra Šurik ütles, võib-olla sellistel organisatsioonidel on isegi rohkem informatsiooni kui mingisugustel järelevalveasutustel ja eh, meil oli veel eriarvamusi, näiteks me ei nõustu päris sellega, mida komisjoni arvates eh, peaks reguleerima rakendusaktidega. Eh, meie arvame, et rakendusaktidega saaks ainult reguleer- või peaks reguleerima ainult tehnilisi detaile, me tahame vältida igal juhul bürokraatiat ja tahame teha nii, et igasugused plaanid ja järelevalve oleks lihtne. suur aitäh kõigi muudatusettepanekute eest, inspiratsiooni eest, mis te mulle andsite, olen valmis teid ära kuulama ja variraportööridega tuleb meil veel kohtumisi ning olen kindel, et me võime meie ühistes äh, huvides kõik kokkuleppele jõuda ja saame tugeva äh, mandaadi läbirääkimisteks nõukoguga veel Malta eesistumise ajal härra Koeio, palun. suur tänu, proua esinaine, kolleeg äh, Senelova juba rääkis muudatusettepanekutest, mis on esitatud. üldiselt on suur äh, üksmeel selles osas, et milline peaks meie olema suund Äh, minu meelest komisjoni ettepanek on väga positiivne, sellepärast et äh, selles ettepanekus tuleb selgelt välja, et komisjon on aru saanud, et äh, me peame muutma oma ettepanekuid ja peame harmoneerimist hoogustama. samas aga Olga Senelova, Senalova esialgne ettepanek on tekitanud muidugi komisjonis või saanud suure heakskiidu osaliseks ja loodetavasti selline koostöövalmidus jätkub ja läbirääkimised kujunevad meie vahel edukaks ja me jõuame kompromissmuudatusettepanekuteni. on neli valdkonda, mis meie jaoks on väga olulised. esmalt tuleb esialgses ettepanekus ühtlustada natukene tegevusi, siis kinni pidada lähimus- ja proportsionaal, proportsionaalsuse põhimõtetest ja sellest, et teatud äh, aspektid, väga paljud aspektid, äh, mis siin raportis on kaetud, on liikmesriikide ainupädevuses. kolmandaks tuleb siseriiklikust seadusandlusest kinni pidada, andmekaitse seadusandlusest näiteks. ja veel, mis on oluline, me peame muutma Euroopa Liidu üleste, üleseid reegleid. lõige kaheksa on kõige problemaatilisem, siin on väga paljud aspektid sees, mis paljudele kolleegidele on olulised, me peame leidma ühise vastuse, nimelt äh, me räägime siin koostöömehhanismide väljaarendamisest, mis oleksid tõhusamad, vältima seda, et need operaatorid, kes ei pea kinni seadusandlusest või kasutavad ära territooriumi äh,, liikmesriikide vahelisi erinevusi äh, Ähm, ei saaks seda enam tulevikus teha. ja siit minu mõned küsimused. Need ähm, asutused, kes siseriiklikust äh, seadusandlusest tulenevalt saavad möödaminna üldisest reeglitest, jäävad äh, karistamata on neid, kes ütlevad, et me tahame võtta ära kohtutelt pädevuse, see ei ole nii. teiseks, see, et äh, reguleerival asutusel on võimalik kinni panna ähm, netilehekülg puudutab neid juhtumeid, kus tegemist on tõesti pettusega või on see pettus kavas või milles üritatakse moonutada turgu või mis on ohuks teistele opera-, turul tegutsejatele. kõige selle vastuvõtmine oleks täielik absurd. ja nii nagu kolleeg ka ütles, me ei saa võtta ära võimalust ka hüvitisteks. selle määrusega ei saa me anda vähikäiku tarbijakaitse valdkonnas, me ei taha seda teha, me tahame ju tarbijakaitset hoopis äh, parandada, viia uuele tasandile seadusandlusega ja lõpetuseks artik-, lõige kakskümmend üks. ainus punkt, milles ma ei ole nõus kolleegiga, on järgmine. nimelt siin on eemaldatud kohustus, mille kohaselt Euroopa Komisjon võiks algatada ja koordineerida tegevusi. see on ainus punkt, mille puhul meie vahel ei valitse üksmeel. komisjoni algatus tuleks siin äh, parandada, seda teha natukene kindlamaks. mis puudutab Euroopa Liidu pädevusi, siis kolleeg sellest ka juba rääkis, erinevaid kriteeriume on, millest tuleb lähtuda. ma olen ikka ja jälle kaitsnud, nii nagu kõik teised selle komisjoni liikmed, et et praegu on komisjoni lähenemine olnud liiga piiratud, räägitakse väga vähestest juhtumitest tegelikult ja tuleb leida lahendused, mis sobivad mitmeteks juhtumiteks. ja minu ettepanek võib-olla võiks olla kompromissettepanekuks, nii nagu Olga ütles, enamus liikmesriikidest on seda meelt ja nende all on ka enamus elanikkonnast Euroopa Liidus. suur tänu, Richard Suulik! suur tänu. täna räägin juba kolmandat korda, pole paha, ütleb kõneleja. ma tahaksin tänada proua Senalovat äh, selle raporti eest. ja tahaksin äh, öelda, et äh, mina arvan, et Euroopa Liit läheb siin liiale tarbijakaitsega tarbijad äh, tunnevad oma õiguseid hästi, kuid ühes asjas ma olen äh, raportööriga nõus, kui need äh, re-, reeglid on vastu võetud, tuleb nendest ka kinni pidada ja tooksin mõned konkreetsed näited. ma juba rääkisin enne sellest, et muudatusettepanek kakssada kaks peaks minu meelest arutelul olema, härra Schwabi muudatusettepanek on see. minu meelest ei ole vajalik et kõik need pädevused suunatakse ühte ametisse, liikmesriikidele peaks jätma siin vabaduse ise otsustada. muudatusettepanek kakssada neli järgmiselt, nimelt äh, peaks äh, miinimumnõudmised olema hästi paigas ja nendest peaks piisama muudatusettepanek kakssada viis äh, puudutab rikkumismenetlusi liikmesriikide vastu, kes on läinud Euroopa seadusandlusele vastu ehk teisisõnu, kui te tahate mõnda hoonesse siseneda, siis te peate kõigepealt ootama, et kohus selle niimoodi otsustab. ja sellepärast äh, olen ma nõus muudatusettepanekuga kakssada seitse, aga ka kahesaja kolmekümne esimese muudatusettepanekuga, mille on esitanud härra Coelho, aga millega ma ei ole nõus, et äh, on see, et ühe kaupleja veedi, veebilehekülge on võimalik kinni panna, nii nagu komisjon välja pakkus. mina arvan, et selle üle peaks otsustama liikmesriik ja nemad äh, on otsustavad, nemad peaksid otsustama selle üle, kas nad selle sätte võtavad üle oma seadusandlusesse või ei. ja minu meelest ei ole siin vaja harmoneerimist Euroopa Liidu, Liidu tasandil nüüd äh, proua Koretsa pildi muudatusettepanek kolmsada seitse aga sama on kirjas äh, härra Schwabi muudatusettepanekus number kolmsada kakskümmend üks. mitmetes teisteski muudatusettepanekutes on äh, sees, et äh, tarbijatel on õigus hüvitisele või kompensatsioonile. ma tooksin siin ühe liikmesriigi kohta näite, toodete toomist, kus seda õigust ei ole tarbijatel. loomulikult on liikmesriikides see asi erinevalt reguleeritud, aga õigus hüvitisele või kompensatsioonile on igas liikmesriigis olemas, ma olen sellega veendunud, selles veendunud. nüüd äh, muudatusettepanek äh, raportöörilt äh, kolmkümmend üheksa kollektiivse hüvitise kohta tarbijatele, see läheb selgelt vastu tarbijakaitsereeglitele ja seega ei ole vajalik, nii nagu ma oma, oma muudatusettepanekutes juba ka ütlesin Need on siis äh, kakssada kolmkümmend kaheksa ja kakssada kolmkümmend seitse. on minu meelest oluline see, et ettevõtjad ja ettevõtjate liidud äh, saaksid äh, ka konkreetsed õigused, kas, sest et nendel peab olema õigus ja võimalus infot edastada vastutavatele asutustele selle kohta, kui nende õigusi rikutakse ja nüüd siis äh, teatud rikkumiste aegumine erinevates liikmesriikides on tähtajad erinevad, äh, need varieeruvad poolest aastast kolme aastani ja selle tähtaja paikapanemine Euroopa tasandil, ma ei tea, miks see peaks olema võimalik. miks see peaks olema vajalik? olen nõus äh, muudatusettepanekuga kakssada üheksakümmend neli proua Koratsa pildilt see puudutab äh, kohapealseid kontrolle, see läheb liiga kaugele. väga palju on muudatusettepanekuid loomulikult esitatud selle raporti kohta, ma tahaksin tänada raportööri, et ta on korraldanud nii palju temaatilisi kohtumisi teiste variraportööridega, praegu ma siis piirduksin sellega. kes võtab sõna liberaalidest nimel vist mitte keegi, kuuest ei ole ka kedagi, aga Julia Reeda on kohal roheliste ridadest. suur tänu, proua esinaine, me hin-, toetame raportööri lähenemist äh, selle teema puhul. on ähm, väga palju olulisi punkte, mis on äh, siin raporti eelnõus juba sees see, mis puudutab siis äh, pädevate asutuste koostöö tihendamist eriti viitaksin ma siin sellele, et äh, kauplejal on õigus äh, või on kohustus kompenseerida kulu tarbijale ja me toetame ka seda lähenemist, et äh, loomulikult peab olema ka piisavalt ressursse pädevatel asutustel selle töö tegemiseks, piisavalt inimesi, et seda kohustust täita. ja nüüd pädevate asutuste konkreetseid pädevusi, siis me tooksime välja siin selle, et vaja ei ole siin mitte ainult äh, kauplemist kui sellist inspekteerida, vaid peaks olema võimalik ka näiteks äh, ostu tühistada või seda muuta. ja siis konkreetsed küsimused, rikkumised online-keskkonnas. siin me arvame, et on vaja natukene suuremat dif-, diferentseeritust, näiteks et kuidas äh, domeenidega ümber käia. ja selgelt tuleks lahku lüüa vahepealsed meetmed ja et mis saab siis, kui sellele ei äh, reageerita piisava tõsidusega. esimene lahendus peaks alati olema tarbijakaitse puhul, õiguste rikkumise puhul asi viia allikani, et kust tuleb info, mis online'i jõuab, mitte trahvida domeeni. me ei toeta seega mitte mingisuguseid blokeerivaid Ähm, meetmeid pädevate asutuste poolt ja kui viimase võimalusena on domeeni ümberregistreerimine või sulgemine vajalik, siis peab seda tegema nii, et see ei lähe vastu infovabadusele või sõnavabadusele ja peab vastama põhiõiguste harta sätetele. kui äh, vahepealse meetme rakendamist ei ole äh, midagi muudetud, siis igasugused äh, ettepanekut domeeni nime tühistamiseks või pädeva asutuse ümberregistreerimise äh, volituseks peab seda eraldi otsusega kinnitama. teiste punktide puhul oleme me seisukohal, et äh, ühtse tegevuse käivitamiseks peaks lävend olema äh, väiksem, madalamal, tähendab enamus liikmesriike peaks olema piisav käivitamiseks ja rakendamisvolitused, need tuleb ka selgelt ära defineerida niimoodi, nii nagu ka meie raportöö selle ette on näinud. nüüd veel läbipaistvussätted, ka sellega me oleme üsna rahul, mis praegu on välja pakutud, kuid me oleme teinud konkreetseid ettepanekuid selleks, et see vastaks täpsemalt üldhuvi sätetega, mis on juba sisse toodud kaubandussala, ärisaladuste äh, direktiivis, nii et äh, ärisaladuste kaitseks ei peaks neid automaatselt eemaldama, aga lähtuma sellest, mis on ärisaladuste direktiivis kirjas, kui tegemist on avaliku huviga, ka äh, keskkonna või ta, äh, kodanike turvalisuse või julgeolekuga, siis peab avalikustamine olema võimalik. teised äh, fraktsioonid on teinud ettepanekuid selle kohta, et äh, see TKK määrus kehtiks ka geoblokingu seadusandluse puhul. me oleme sellega nõus ja ootan siis põnevusega tulevaid arutelusid, kuid kui me üldiselt arvame, et äh, see ettepanek on üsna õige suuna võtnud. suur tänu, kas on teisi kõnelejaid? ei? siis komisjon, palun. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu. vabandust. Nicola Dante jäi mul kahe silma vahele, ma vabandan, ta saab ka veel enne komisjoni sõna. teen äh, väga lühidalt, äh, proua esimees. ma tahaksin tänada Olga Senalovat äh, väga hästi koostatud raporti eest ja yes nii et äh, algtekstiks on see juba päris hea ja on äh, mõningaid väga olulisi punkte meie fraktsiooni jaoks, nii et üldiselt me suhtume suhteliselt äh, positiivselt. lõige neli, allpunktid üks ja kaks, meie arvame, et on väga oluline, et toodaks sisse võimalus, et siseriiklikud pädevad asutused ei saa kasutada mitte ainult sanktsioonide võimalust, vaid ka hüvitada neid, kes on kahjukannatajad ja e, meie leiame samuti, et artikkel kaheksa, vabandust, lõige kaheksa on väga oluline, sest et siin räägitakse pädevate asutuste pädevuste laiendamist sanktsioonide vallas, aga ka siis kompensatsiooni vallas selleks, et konkreetselt kaitsta tarbijaid artikkel, vabandust, lõige kolmkümmend viis, tarbijaorganisatsioonide toetamine, nemad peaksid siis muutuma aktiivsemaks, nemad peavad juurutama selliseid meetmeid, et oleks võimalik tarbijate osalus täies mahus ka ähm, tagada. näiteks nagu häiresüsteemid, näiteks mõne, mõningate operaatorite seadusevastase tegevuse osas ja siis meil on konkreetsed ettepanekud äh, Euroopa Liidu turul ebaseaduslikult olevate toodete leviku osas on oluline siin äh, tõsta äh, teadlikkust tarbijate seas. nüüd lõige kakskümmend üks Euroopa Komisjoni ettepanekust siin me tahaksime tuua selle piirmäära allapoole, selleks et suurendada tarbijatele osutavat kaitset, tahaksin tänada raportööre, raportööri tahaksin tänada teisi fraktsioone, kes esitasid muudatusettepanekuid ja ma arvan, et meil õnnestub jõuda ühtsele seisukohale, kui asi läheb juba läbirääkimistele siis edasi. suur tänu ja nüüd siis saab sõna komisjon. Spina, palun. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu teie soojade sõnade eest enne ma ei kavatse IMCO-ga tööd äh, lõpetada ja tarbijate eest võitlen edasi ja inimesed vasakult ja paremalt siin jätkavad kindlasti äh, head koostööd äh, ka selle TKK ettepaneku osas, ma olen selles täiesti veendunud. meid julgustab see, mida täna siin on räägitud, suur tänu proua Senalova ja suur tänu raportöörile ja variraportööridele ka, sest et te olete andnud hoo sisse sellele ettepanekule tahaksin keskenduda mõningatele punktidele, mis täna olid äh, arutelul, et asja natukene selgitada. nagu te teate, e-, ettepaneku eesmärgiks on kaks asja. kõigepealt me tahame tagada selle, et kõik pädevad asutused liikmesriikides lähtuksid ühtsetest äh, meetmetest äh, tarbijakaitsereeglitega ümberkäimisel Nende eesmärgiks ei ole, eesmärgiks ei ole kasutada neid kumulatiivselt, vaid need on lihtsalt meetmed, mida tuleb ühtlustada. praegu on mõnedes liikmesriikides antud pädevatele asutusele teatud õigus või ei. näiteks veebilehekülgede sulgemine on mõnedes liikmesriikides juba pädevate asutuste pädevuste seas ja eesmärgiks oli nende meetmete laiendamine kõikidele, aga neid tuleb kasutada nii, nagu ettepanek ütleb, proportsionaalselt kasutada vastavalt siseriiklikule seadusandlusele, vastavalt põhiseaduslikule korrale ja nii edasi ja nii edasi. ja tõsiasi, et me oleme neid, et me oleme pannud paika sellise nimekirja pädevustest, ei tähenda seda, et neid peaks kogu aeg kasutama. ja nüüd siis äh, hüvitiste kompensatsiooni küsimus ma arvan, et selle puhul saate aru, et meie ei lähtu mitte ainult sellest, et mõningates äh, õigussüsteemides on selline asi juba olemas, vaid lähtume ka hiljutistest rikkumisjuhtumitest. Need näitavad nimelt, et kui sellist võimalust ei ole, siis äh, ei ole võimalik ka kodanikel tegelikult äh, võidelda kahju tekitamise vastu ka üksikisiku tasandil nüüd see puudutas siis siseriiklikku pädevust. aga väga oluline reegel, millest lähtub Euroopa Euroopa Komisjon, kui me käivitame juhtumeid Euroopa Liidu üleste rikkumiste puhul, on olnud äh, see asi ettepaneku nurgakiviks komisjoni poolt, sellepärast me olemegi selle TKK uuesti sõnastamise välja pakkunud. ja me tõesti hindame kõrgelt neid muudatusettepanekuid, äh, milles tullakse tagasi komisjoni esialgse ettepaneku juurde, nimelt et komisjonil on nendel suurte rikkumiste juhtumite puhul võimalik äh, sekkuda ma tuleksin tagasi nende asjade juurde, millest väga palju saadikud täna rääkisid ja mis kajastuvad ka muudatusettepanekutes ja ütleksin, et komisjon valis selle kõrgema lävendi selleks, et oleks võimalik sekkuda ainult nendel juhtumitel, mis on tõesti laiahaardelised ja mis äh, täidab selle esialgse Euroopa Liidu ülese rikkumise definitsiooni kriteeriumid. nii et see oli see siis, miks me valisime sellise lävendi, nagu me valisime oma ettepanekus. ja muidu me siis toetame proua raportööri ambitsiooni, nimelt et oleks hea, kui selle eesistuja, mis ajal veel saaks mandaadi paika, selle nädala kolmapäeval tuleb Koreperisse asja aruteluks ja me loodame, et Koreper selle mandaadi annab ja pöördub nõukogu poole siis üldise lähenemisega, et see oleks võib ka vastu võtta nõukogus, et oleks võimalik alustada institutsionaalseid läbirääkimisi veel selle eesistumise ajal. sest see töö on ära tehtud, see ettepanek oli pikk, pikk ja tehniline ja nüüd on selgitav tekst ka olemas ja valmis ja ma arvan, et nüüd on küll võimalik, et need nendes peamistes punktides on võimalik asuda läbirääkimistele. Need on ainsad lahendamata punktid veel nii et äh, asi tundub olevat positiivne, komisjon muidugi toetab äh, institutsioon, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, parlamendi seisukoht on väga sarnane nõukogu ettepanekule, see on meie jaoks väga hea uudis ja me arvame, et see oleks täiesti õige lähenemine selleks, et tagada tarbijakaitse rakendumine. Olga Sõnalova, ma palun sul teha tõesti väga lühidalt, äh, sest et me tahaksime minna edasi juba järgmise päevakorrapunkti juurde ja Olga Sõnalova, palun. Äh, suur tänu. ma ei kavatse seda arutelu kokku võtta ma arvan, et on täiesti selge, et on punktid, äh, mida tuleb veel arutada ja mulle, aga mulle tundub, et kompromissile hakkame lähemale jõudma. nii nagu öeldi, kavatseme läbirääkimisi pidada nõukoguga lõppteksti osas ja ootan siis koostööd. Thank you very much and suur tänu! ja nõukogu ei ole veel oma eeldist lähenemist koostanud, nii et äh, loodame, et see kooskõla saavutatakse enne, kui me jõuame esimeste trialoogideni, sellest on suur kasu ka trialoogide jaoks. ja viimane punkt. puudutab reguleeritud elukutsed Euroopa Liidus. see on siis õiguslik kontroll ja ei, see on siin Martin Frommilt hoopis, tere. tema on komisjoni üksuse juht ja ta räägibki meile täpsemalt, äh, mis on saanud Euroopa kutsealade direktiivist. me oleme seda juba korduvalt arutanud ja kindlasti meiepoolne huvi on suur. tegu on siis ettekandega, ma loodan, et kõik näevad neid slaide. Um... suur tänu, proua esimees ja äh, tere õhtust, mul on väga hea meel, et teiepoolne huvi nii suur selle teema vastu on ja ma üritan teha äh, nii lühidalt kui võimalik ja siis äh, räägin teile täpsemalt, kui kaugele me oleme jõudnud selle kutse direktiiviga, mille osas kokkulepe alles hiljuti saavutati. ma vaatan, kas slaidid ka liiguvad. nii niisiis äh, direktiivi äh, parandati aastal kaks tuhat viis ja rakendamistähtajaks oli kaksteist jaanuar kaks tuhat kuusteist, nii et nüüd me oleme jõudnud juba aasta aega, aasta aega edasi ülevõtmisega ja ma räägin siis ka viimastest äh, detailidest selles osas, kuidas liikmesriigid on vastavad õigusaktid vastu võtnud ja ma räägin ka siis mõningamatest konkreetsematest punktimidest, ähm, mida selles muudetud direktiivis muudetud on ja, ja mis teile võib-olla eri äh, huvi pakuvad. nagu te äh, slaidil näete, siis me soovisime lihtsustada äh, liikumist, aga muuta see ka turvaliseks ja paar uut ähm, Ehm, asja, oli siis Euroopa kutsekaart ja samuti ka meie ehm, teavitussüsteem. ja veel üks oluline teema, see viidi sisse direktiivi läbivaatamise osas, puudutab siis äh, osaliste juurdepääsu. nimelt, et äh, kui ehm, isikul on äh, osa kutsekvalifikatsioonidest, Ähm, mida, mis moodustab ainult ähm, osa selle kutse ähm, kvalifikatsioonist teises liikmesriigis, siis sellisel juhul äh, see direktiiv näeb ette äh, ka nende kutseoskuste tunnustamise teises liikmesriigis. oluline on siin ka vastastikune tunnustamine kutsekvalifikatsioonide osas ja äh, oluline on siis ka ühise koolituse põhimõtted ja see on olnud ähm, vägagi mahukas töö, nii et äh, meil on toimunud siin ka vastastikune hindamise läbipaistvus äh, äh, kontroll, nii et liikmesriikides on läbi vaadatud, kas seal mingisuguseid parandamisruumi on, selleks, et regulatiivne keskkond oleks soodsam ka töökohtade loomiseks ja tööjõu liikumiseks ja loomulikult me ei ole jätnud rakendamise poolel äh, liikmesriike üksinda, aga aastal kaks tuhat neliteist veebruaris meil juba toimus äh, suur konverents ja mitu äh, brošüüri avaldati Euroopa kutsekaardi kohta, samuti me oleme läbi viinud rakendamise õpikodasid ja kuus kuni kaheksa kohtumist on meil olnud iga aastal liikmesriikidega koordinaatorite ähm, rühmas, kes on siis äh, liikmesriikide poolt nimetatud eksperdid ja samuti meil on ka rakenduskava olemas, samuti on meil olnud erinevaid ähm, kahepoolseid kohtumisi äh, liikmesriikidega ning äh, loomulikult meie oleme soovinud alati liikmesriikidele abi anda, kui neil on olnud vaja rakendamisfaasis abi ja tuge, nii et seda me oleme siis ka viimase kahe poole aasta jooksul osutanud. ja järgmine slaid ja nüüd me oleme selles faasis, kus me vaatame, kas nõuetele vastavus on tagatud äh, ja kas äh, ka täielikult ähm, direktiiv üle võetud. ja me oleme ka mõningatele liikmesriikidele juba meeldetuletusi saatnud, et nad on ülevõtmisega hiljaks jäänud äh, ja me oleme ka mõningaid põhjendatud arvamusi saatnud kuueteistkümnele liikmesriigile, seda on päris palju, ähm, nagu te aru saate ja meil on äh, terve rida riiklikke ülevõtmismeedet äh, olemas ja kolmeteistkümnes liikmesriigis on äh, neid meetmeid rakendatud kümnes osaliselt ja viiest liikmesriigist me ei ole veel mingit tagasisidet saadud ülevõtmise meetmete kohta. ja esimees, et viis liikmesriiki on, kas te saaksite rääkida aeglasemalt? niisiis viis liikmesriiki ei ole komisjonile aru andnud ähm, selle kohta, kuidas nad on ähm, direktiivi üle võtnud selle aasta jooksul, mis see nüüd jõustunud on. see puudutab äh, siis äh, kutsekvalifikatsioonide direktiivi. ja kas te saaksite mulle ka rääkida, millised need kõige olulisemad punktid on? see oli siis ähm, äh, ähm, teavitusmehhanisme, Euroopa kutsekaart, ühised koolituspõhimõtted ja siis ka mõningad tehnilised küsimused, mis puudutavad just vastastikust tunnustamist. nii et äh, mõningates liikmesriikides paistab, et äh, selliseid äh, sätteid on keeruline üle võtta siseriiklikusse õigusesse. esimees, vabandage, et ma teid katkestasin, aga selge, see tähendab, et nad ei ole midagi teinud või nad ei ole lihtsalt seda oma siseriiklikku üksuse üle võtnud, komisjon see tähendab, et nad äh, ei ole seda siseriikliku õiguses üle võtnud või siis, et olla täpsem, nad ei ole teavitanud komisjoni sellest, mida nad on nüüd üle võtnud, nii et äh, Euroopa kutsekaart kehtib kõikides liikmesriikides. aga samas oma andmebaasidest äh, me näeme, et viis liikmesriiki ei ole meid teavitanud sellest, milliseid samme nad on võtnud sellest, et need sätted siseriiklikus õiguses üle võtta niisiis, ma rääkisin juba ülevõtmiskontrolli, et ähm, millised on kontrolli äh, tulemused ja loomulikult äh, nõuetele vastavus, äh, siis me vaatame, kas need meetmed, mis on võetud, on ka vastavad direktiivi nõuetele. ja ähm, üheks teemaks, mida ma mainisin, üks, üks vahend, mida ma mainisin, on siis Euroopa kutsekaart ja äh, see on pigem selline elektrooniline tunnustamise menetlus, mitte selline füüsiline kaart. nii et sellise menetluse tulemuseks on, et liikmesriik äh, tunnustab kvalifikatsiooni, mis on elektroonilisel sertifikaadil ära toodud ja see ongi selle menetluse äh, lõpuks, mille eesmärgiks on koostöö päritolu ja võõrustaja riigi vahel ja mm, see kehtib siis mm, järgnevatele elukutsetele, see puudutab seda medõdesid, apteekreid, füsioterapeute, kinnisvaramaaklereid ja matkajuhte. ja järgmine slaid, siin me võime öelda, et peale esimest aastat, mm, peale seda, kui Euroopa kutsekaart on üle võetud, siis meil on rohkem kui kaks tuhat ükssada EPC taotlust ja rohkem kui seitsesada EPC-d on väljastatud ja see edu on saavutatud tänu avalikule huvile ja tänu ka sellele, et me oleme saanud parandada ka, oleme tõstnud teadlikkust tänu erinevatele sotsiaalmeedia teavitustele, brošüüridele ja samuti erinevad sidusrühmade esindajad olid väga, näitasid väga suurt huvi üles selle uue vahendi vastu. ja sellel slaidil te näete, kuidas millised olid osalusmäärad. ja huvitav on näha, et matkajuhid, kes äh, võib-olla äh, kõige olulisemad sektorid selles majanduses esindajad, siis sellegipoolest on nendele just kõige rohkem väljastatud neid Euroopa kutsekaarte ja nüüd edasi liikuvus tuleb tagada, seda ma juba ütlesin alguses ja seetõttu koos ähm, liikuvuse Euroopa kutsekaardiga me oleme sisse viinud ka teavitusmehhanismi, selle hoiatusmehhanismi, mis saadab siis ähm, hoiatuse kõikidele liikmesriikidele ühest äh, liikmesriigist, äh, kui on seal tuvastatud äh, mingi rikkumine Äh, see puudutab siis ka neid elukutseid, äh, kus puututakse kokku lastega, samuti see käsitleb äh, näiteks ka võltsdiplomeid ja muid kutsetunnistusi. ja siin on siis näha, et me oleme päris palju hoiatusteateid saanud ja see, seda me oleme ka arutanud, kas selline hoiatuste hulk on üldse enam hallatav ja oleme ka vaadanud, et kui paljud hoiatused on hõlmatud selle hoiatuse mehhanismiga, seetõttu on ainult loogiline, et kõik need hoiatused on ka andmebaasides kaasatud ja me eeldame, et liikmesriikides sellega ka vastavalt tingimustele tegeletakse. ja vastastikune tunnustamine ja läbipaistvus, see on tõesti olnud hiigelsuur töö, sellepärast et ähm, liikmesriigid on pidanud vaatama, kas nende eeskirjad, sätted on endiselt veel kaasaegsed, kooskõlas selle õigusega. ja ähm, neid elukutseid on, ähm, millega see hõlmatud on, on üle viie tuhande viiesaja ja me oleme soovinud Äh, siis nende erinevate elukutsete juurdepääsu suurendada, samuti töökohtade mm, hulka suurendada ja nii edasi. ja see äh, protsess, mida me kasutasime, on siis järgmine, et meil on andmebaas, mis on üldsusele juurdepääsetav ja see annab siis kõikidele osapooltele võimaluse vaadata, millised reguleeritud kutsealad eksisteerivad erinevates liikmesriikides ja selles andmebaasis on äh, erinevad vahendid, mida me ka selle protsessi käigus äh, kasutasime nüüd liikmesriigis, siis peavad selgitama, kuidas nad elukutseid ähm, reguleerivad, millised nõuded on esitatud millele konkreetsele kutsealale ja, ja, ja samuti äh, peab see läbima ka proportsionaalsuse testi ja loomulikult me ei ole läbi arutanud kõiki viite tuhandet viissada elukutset, vaid äh, oleme siiski suurema osa aruteludest äh, ähm, elukutsetest läbi arutanud äh, ka selles osas, mis puudutab seda ähm, reguleerivat raamistikku ja mm, nende arutelude, mm, aruteludel osalesid väga paljud sidusrühmade esindajad, neid arutelude toimumist ka väga tervitati ja mm, samuti peavad liikmesriigid saatma oma aruanded selle kohta, millised olid nende hindamisprotsessi tulemused. selle vastastikuse hindamise tulemused on näidanud, et määruse eeskirju on liikmesriikides väga palju, nad on väga erinevad, mõned kohalduvad samadele elukutsetele või sarnastele elukutsetele ja samas on sätted vägagi erinevad ja liikmesriikidel oli eelkõige keeruline just äh, seda professionaalsuse äh, testi äh, läbi viia. see oli seotud ka sellega, et aeg selle läbiviimiseks oli väga lühike, samuti mõningad kontrollid olid väga pealiskaudsed, nii et äh, siin liikmesriikidel on veel parandusruumi ähm, selleks, et et erinevad sätted oleksid vähem piiravad ja kohased ja kooskõlas meie direktiiviga ja artiklis viiskümmend üheksa kutsekvalifikatsioonide direktiivis on ka ära toodud säte, nimelt, et äh, kümnendaks jaanuariks aastast kaks tuhat seitseteist äh, teenuste äh, ähm, õigusaktide paketis on vastavad algatused ära toodud, mis puudutavad kutsekaarti üheks ähm, võimaluseks liikmesriikidele on ähm, õigusraamistiku parandamine just seitsme elukutse osas ja ähm, ka ex-ante proportsionaalsustest on ette nähtud komisjoni poolt ja siin te näete seda proportsionaalsuse testi. Äh, sellest ma ka juba rääkisin vastastikuse tunnustamise kontrolli all, nii et ma juba ütlesin, et et liikmesriikidel on keeruline äh, vastastikuse äh, hindamise käigus ja vastastikuse tunnustamise käigus ähm, vaadata, milline on Euroopa Liidu õigus, milline on siseriiklik õigus ja kuidas on, kui proportsionaalne on see erinevate sätetega. ja siin on ähm, ähm, juhised reformide vajaduste jaoks siin me oleme keskendunud just seitsmele majanduslikult olulisele mm, alale, oleme vaadanud, millised on mm, võimalikud soovitused liikmesriikidele, oleme vaadanud, kuidas liikmesriigid on reguleerinud seda seitset kutseala ja oleme annanud, andnud liikmesriikidele ka võimaluse kontrollida, millised on need erinevad piirangud, eeskirjad selle seitsme majanduslikult olulise sektori elukutsete puhul komisjoni jaoks on oluline see, et see, mida liikmesriikides äh, reguleeritakse nende kutsealade puhul, ikkagi toob endaga kaasa positiivseid mõjusid ja mitte ei piiraks ebaproportsionaalselt seda liikumist. ja millised on need seitse majandussektorit? selline on juristid, raamatupidajad, arhitektid, insenerid, patendiametid, kinnisvaramaaklerid ja siis reisijuhid, matkajuhid engineers, patent insenerid, patendivolinikud, kinnisvaraametnikud, kinnisvaraagendid ja reisijuhid. või giidid. nüüd küsimused komisjonile. Jussi Anderson, palun um,. Thank you, I think. suur aitäh Mm, see oli väga huvitav ettekanne ja huvitav ka selles proportsionaalsuse testi kontekstis äh, siin tõusetuvad väga keerulised küsimused. direktiivi eelnõus on väga pikk äh, loetelu avalikest huvidest, mis nagu õigustavad reguleerimist. aga siis tekib küsimus, kas jäi veel midagi mainimata kas te olete veel tööd teinud, tagamaks selle, et kuigi meil on vaja äh, süvendatumat ja õiglasemat ühisturgu, ei teki siiski protektsionistliku poliitika võimalusi. E, kuidas te olete selle pika nimekirja kokku pannud ja kas on võimalik äh, mingi paindlikkus nii, et me selle konkreetse määrusega siiski kümnesse tabaksime. kolleeg Dante, suur aitäh! ma teen väga lühidalt. ma arvan, et ähm, see on tegemist sellise kontekstiga, kus on paika pandud väga head põhimõtted, aga kui me nüüd püüame praktikas rakendada, siis on meil suuri probleeme. no näiteks mina äh, olen pärit Firenzest. Äh, turistide magnet, meil on väga palju giide vaja ja loomulikult me ei kujuta üldse ette, et äh, mingi Londoni giid või Leedu giid tuleks Firenzesse ja hakkaks seletama turistidele Firenze kaunidust. kõik eelistavad siiski Itaalia giidi. aga tõesti meil on head põhimõtted. me soovime e, õigustamatud tõkked siseturult ära kaotada ja tahaksime, et meie e, kaitse oleks proportsionaalne, me ei taha uusi tõkkeid luua, me räägime e, legitiimsetest õigustest, mis iga liikmesriigi tasemel vajavad kaitsmist. seega tahaksin küsida komisjonilt, kas on uuritud olukorda sellest aspektist, kuidas äh, lihtsustada reegleid, millised on äh, liikmesriikide, kohalike omavalitsuste legitiimsed ähm, õigused ja millised on need konkreetsed takistused, mida te peate ähm, teiste liikmesriikide kodanikele äh, takistavaks? say that I Asanud sama. mina tahaksin ka esitada küsimuse kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eh, tähtaeg tähendab, et eh, inimestel on ikkagi väga raske Euroopa Liidus kinnitust saada oma kutsekvalifikatsioonile. Eh, mõned elukutsed on ülereguleeritud ja nüüd siis on lootus, et kutsekaardiga ja imisüsteemiga on võimalik äh, vastavalt ka sellele stat-, statistikale, on tulevikus vähem vaidlusi lahendada, aga ikkagi see on väga väike protsent kõigist võimalikest olukordadest. nüüd, mida teie oma hinnangul arvate, äh, võiks direktiivist ära kasutada selleks, et olukorda muuta. ja ähm, enne viidati siin viiele liikmesriigile, kas teil on nende kohta midagi öelda? Um, so I, I'm nii, äh, mina olen jällegi huvitatud äh, sellest, ähm, mi-, mida need äh, viis liikmesriiki on teinud, et nad ei ole rakendanud seda õigusakti, mida see tähendab tegelikult? kas nad ei anna välja seda kutsekaarti või ei jaga informatsiooni, mis selle kohta või jagavad informatsiooni, kas neil on mingisugused ähm, regioonide tasandi regulatsioonid, IMI andmebaasi statistika tegelikult mind ei hirmuta, minu meelest on selle andmeid liiga vähe. meil on siin sadu miljoneid kodanikke ja kui siin on mõned, mõned andmed juba sisestatud IMI-sse, siis see ei ole sugugi äh, midagi eriti suurt tähtis on teha nii, et reguleerijad jagaksid informatsiooni ja mina ei tahaks küll neid heidutada, et nad seda ei teeks. ja veel äh, äh, kolledante märkus giidide äh, kohta tuleb tegelikult tagada see, et giid oleks oma piirkonna spetsialist, et ta tunneks seda piirkonda, kus ta töötab ja õigustatud avaliku huvi valdkond eh, võib tekitada eriarvamusi, eh, aga näiteks suusainstruktorid, vägimatkagiidid, eh, kõik see on väga huvitav, need kaks valdkonda on ehk omavahel seotud, sport, vägimatkamine inimestega suhtlemine, see on kõik kõik äh, omavahel seotud. üks asi on see, kuidas inimest tunda või inimesi tunda ja teine asi on, kuidas äh, oma eriala tunda. võib-olla te saaksite konkreetselt öelda, millised on need viis või seitse liikmesriiki, kes pole oma plaani ellu viinud ja öelge kohe otse välja, kui need on tõesti need, kellest enne räägiti. Äh, tõesti, ma alustaks ähm, alustagem äh, nii-öelda vastupidises järjekorras teie küsimustega. Hispaania, Kreeka, Küpros, Malta, Portugal. Ähm, Malta puhul me oleme nüüd kõik, äh, kõik failid läbi vaadanud, nad ei ole lihtsalt sise, sisestanud andmebaasi oma andmeid, väga varsti seda ka tehakse. Äh, Maltaga on viis liikmesriiki kokku, need, kellel on tegevuskavad küll olemas, aga nad ei ole rakendanud, need on näiteks Küpros ja Kreeka, Portugal, aga neid on veel. tegelikult on see informatsioon komisjoni veebilehel täiesti kättesaadav, seal on kõik liikmesriikide tegevuskavad eh, ja need, mida ei ole, need tulevad kohe välja sealt. vaadake julgelt liikmesriigid, mis, kellel on küll tegevuskava, aga nad ei ole rakendanud seda, siis äh, neil on muidugi ka oma reeglid olemas. teatud eeskirjad on nüüd muutunud, aga üks kõige olulisemaid vahendeid, Euroopa kutsekaart, tegelikult toimib kõigis liikmesriikides mul on endal ka küsimärk, kui ei, kui ei ole vastavat seadust vastu võetud, kuidas see saab siis toimida, aga hea asi on see, et meil on otsekohaldatav rakendusotsus või rakendusmäärus ja sellepärast seda saabki kasutada. ja praktilise poole pealt võib öelda küll, et kõikides liikmesriikides on võimalik neid ähm, Euroopa kutsekaardi taotlusi töödelda kodanikud võivad loota sellele. see äh, infosüsteem, seda kasutati juba varem, äh, enne selle äh, kutsekaardi kasutuselevõttu ja niinimetatud teatud sektorid või sektorite elukutsed ne,, nende puhul on rakendatud minimaalset harmoneerimist ja seega tunnustamise süsteem on, on töömahukas, uued, uued funktsioonid võib-olla meie süsteemis ei, ei toimi nii hästi, aga igal juhul kutsekaart ja hoiatusmehhanism toimivad, sellepärast et komisjon on siiski väga palju tähelepanu pööranud sellele, et liikmesriigid oleks kõik teinud selleks, et nii juriidiliselt kui ka praktiliselt kõik toimiks. edasi ähm, nende küsimuste juurde muidugi äh, kvalifikatsiooni tunnustamine pärast äh, pikka äh, perioodi, kui aastal kaks tuhat viis võeti vastu konsolideeritud direktiiv, peaks nüüd võimalik olema, aga igal pool, kus on administratsiooniga tegemist, siis on ikka takistusi, võib-olla isegi täiesti triviaalseid asju, näiteks mingisuguse tasu maksmine dokumentide tõlkimine, sertifitseeritud koopiad. parlament oli loomulikult äh, väga suureks abiks selleks, et Euroopa kutsekaart siiski teoks saaks, sest äh, see vähendas tohutut pa sellist paberimajandust, mis sellega võis kaasneda. nüüd on äh, see tunnustamise, kutse tunnustamise osa, see kõige olulisem osa direktiivist jõustunud, aga liikmesriigid tõesti on isegi kvalifitseeritud inimeste ligipääsu oma turule piiranud, seega nüüd tuleb arutada liikmesriikidega, kuidas lihtsustada mobiilsust, see äh, äh, teisest küljest puudutab ka seda delikaatset valdkonda, kuidas leida, leida õige tasakaal avalike huvide ja omaliigi äh, spetsialistide vahel ja, ja siis teisest riigist pärit spetsialistide vahel. nüüd miks me selle proportsionaalsuse testi välja pakkusime? meie tunneme, et liikmesriigid, seadusandjad igal pool äh, peavad täpselt teadma selge äh, seda, äh, kuidas kaitsta avalikke huvi, huvisid. seega mm, teatud oht võib seal olla, kui tekib mingeid ohte, siis on vaja meil regulatsiooni, et selle vastu võidelda ja loomulikult äh, samas tuleb seda kõike põhjalikult teha, ära unustamata, mis on kaalul. meil on siin pikk loetelu sellest, mida tuleb arvesse võtta, aga äh, see on täiesti neutraalne see ei ole mingi kohustuslik äh, loetelu, see on Euroopa Kohtu praktikaga äh, selges kooskõlas, lähtub sellest, seal on erinevaid kaalutlusi, mida tuleb arvesse võtta, kui otsustada, mida teha selleks, et avalikke huve kaitsta otsus selle kohta, kuidas see kaitse välja näeb, see ei ole ette määratud meie regulatsiooniga. me tahame lihtsalt teha nii, et liikmesriigid vaataksid õigustiku läbi, kaaluksid kõiki võimalusi ja leiaksid tasakaalustatud lahenduse oma probleemile, jah. meie loetelu on paindlik, võimaldab liikmesriikidel oma ise, iseärasusi arvestada ja oluline on see, kuidas ohutult äh, seadusi luua, kõiki tegureid arvesse võttes. üks hea näide ongi selle kohta, et äh, see reisijuhtide või giidide äh, näide tuleb väga hoolikalt kaaluda kõigi nende vajadusi, kes soovivad töötada giidina või ka nende vajaduste vahel, kes võib-olla tulevad teisest liikmesriigist, aga siiski tahaksid rääkida äh, selle maa äh, ilust, kuhu nad on saabunud ja me ei tahaks ju kellelegi keerulisemaks teha, et, et teises, elu keeruliseks teha ja, ja keelata teises liikmesriigis töötada. nii, ma tean, et meil on veel üks oluline küsimus. Äh, see puudutab Euroopa kutsekaardi laiendamist teistele elukutsetele, ilmselt on vaja enne seda, seda laienemist veel hoolikat läbivaatamist, kuidas praegune õigusakt toimub, ongi kõik. järgmine koosolek neljapäeval, me alustame koordinaatoritega ning hääletame. head õhtut!